Good afternoon, dear colleagues. tere pärastlõunast kõigile ja aitäh, et olete kohal. mina juhatan tänast koosolekut, ütleb härra Lopes-Aguilar ja jätkame äh, kõigepealt päevakorraga. ja siis jätkame viisateemade kuulamisega, aga kõigepealt on tõlkidel teadaanne meile kõigile, mis tuletavad me, tuletab meile meelde nende töövaidlust, palun. tõlgid annavad teile teada, et endiselt käib töövaidlus ja see on käinud juba kolmkümmend kuus päeva seoses ühepoolsete töötingimustega, mille on kehtestanud parlamendi juhatus ja tänast koosolekut mõjutab see nõnda, et tööaja suhtes tõlgid järeleandmisi ei tee. härra juhataja soovib tõlkidele edu võitluses ja aitäh ähm, teie töö eest ning loodetavasti saame lõpetada koosoleku õigeaegselt. ette on nähtud ähm, pärastlõunaseks tööks kolm ja pool tundi. nüüd aga alustame siis esimesest äh, päevakorrapunktist pärastlõunases osas ning tegemist päevakorrapunkti näol on rakendusotsusega seoses uute psühhoaktiivsete ainetega. Nende ainete nimesid äh, ei hakka ma välja lugema, aga neid on võimalik lugeda ähm, päevakorrast. sisuliselt tähendab see aga seda, et äh, nõukogu rakendusotsus allutab kaks uut psühhoaktiivset ainet kontrollimeetmetele. meie raportööriks on härra Branislav Šriplek. ning äh, teie saate sõna ja siis saavad ka variraportöörid kõnelda. palun, härra raportöör yeah,. aitäh, härra juhataja Euroopa kodanike tervis on oluline ähm, kõikide Euroopa Liidu asutuste jaoks, olgu nad õiguskaitseasutused, piiri kontrolliasutused, kõikide mandaadiks on Euroopa kodanike kaitse sise- ja välisohtude eest ja šokeeriv on see, et Euroopa kodanikud surevad seetõttu, et nende postkastidesse jõuavad teatud ained, sellepärast et neid aineid on võimalik endale koju tellida ja täiesti tavalise postiteenusega need inimesed ka koju tuuakse, on võimalik näiteks, et lapsevanemad ei tea, kui nende lapsed selliseid äh, asju tellivad ning kurjategijad saavad kasu sellest, et nad saavad Euroopa kodudesse oma narkootilisi aineid saata Euroopa Liidu õigusaktidega on ette nähtud viisid uute psühhoaktiivsete ainete tuvastamiseks, tegemist on siis nii-öelda legaalsete mõnuainetega, mida Euroopa Liidus müüakse. kahe tuhande kaheksanda aasta raamistik kolm kaheksa seitse JTSK äh, kujutab endast teatud ainete nimistut, mille puhul on võimalik jagada Euroopa Liidus teavet ja need ka ära keelata, kui vaja, juhul kui nimekirja lisatakse uusi aineid. laialt tuntud fentanüüli probleem tapab Ameerika Ühendriikides tuhandeid inimesi ja see on põhjustanud ka siin Euroopa Liidus mitmete inimeste surma ning need kaks ainet millest me täna räägime, on tapnud rohkem kui kuuskümmend viis Euroopa Liidu kodanikku ja see alles pärast äh, eelmise aasta juunit. eriti on seda juhtunud Rootsis, kus need ained on eriti levinud. Need tänavanimed, nagu näiteks sünteetiline heroiin või MAF või metoksi, on kõik väga põneva kõlaga äh, ja sageli kasutajad ei tea, kui potentsed need ained on ning need võivad olla viiskümmend korda ähm, mõjusamad kui oopium. sageli võib juhtuda, et esimene kord, kui seda ainet proovitakse, jääb ka viimaseks, sest see tek-, takistab hinga, hingamist. ja tõesti võib juhtuda, et paari minuti jooksul pärast aine manutamist seisab inimene juba silmitsi surmaga ja ta läheb sellisesse tundmatuse tundmatusse maailma. Euroopa Ravimiameti suurepärase töö tulemusel ja seirekeskuse töö tulemusel oleme me teadlikud nende uute ainete suhtes, mis niimoodi posti teel jõuavad inimesteni. Neil on olnud meditsiinilisi ja veterinaarseid kasutusi, aga nüüd jõuavad need äh, tavainimesteni äh, sageli sõltuvusse sattuvate noorte meeste mm, kätte ja tänan kolleege selle eest, et me oleme nii kiiresti, kiiresti tegutsenud, et need ained nimekirja panna ja ma loodan ka, kuna asjaga on kiire, et see asi läbib juba äh, praegu mm, komisjoni hääletuse ja loodetavasti jõuab see septembris täiskogule, aitäh, et kuulasite. härra esimees mikrofonita härra esimees kõneleb mikrofonita. The... suur tänu raportöörile selle ülevaate eest ja nüüd nagu alati on võimalik sõna võtta ka variraportööridel, kui nad soovivad seda teha. kui soovite, siis palun tehke seda tavapärases järjekorras, kõigepealt kas keegi Rahvapartei nimel soovib kõneleda? paistab, et nõnda ei ole. aga proua Anna Hell, te olete siin, laske käia. Eh, aitäh. ma olen igati nõus raportööriga ja toetan raportööri seisukohta antud küsimuses. nagu ta ütles, tegemist on kahe väga ohtliku ainega ja raportöör on üksikasjalikult juba neist ka rääkinud, ehk siis ma ei hakka teda kordama. tahtsin öelda, et need kaks ainet on olnud seotud mitmete surmajuhtumitega. eriti just äh, tsüklopropüülfentanüül, mis on seotud seitsmekümne seitsme surmajuhtumiga eelkõige puudutas see ninaspreisid, mida kasutatakse selle aine manustamiseks, et ninasprei puhul on märkimisväärne üledoosi oht. üks väike laps kusjuures võttis vanematelt seda ainet sisaldava ninasprei ja kahjuks viis see ka lapse surmani. nüüd, kui rääkida teisest ainest, et äh, metoksüatsetüülfentanüül, see on seotud kolmeteist surmajuhtumiga ja nagu ütles raportöör, siis ka mina loodan, et septembris jõuab see dokument täiskogule, et me saaks nende ainete vastu võidelda. härra esimees, mikrofonita. kas keegi soovib veel sõna? ma vaatan, et Maite Pagasaun-Trundat ei ole siin, Martina Andersoni kuue nimel kõnelemas ka ei ole, ehk siis rohkem vist sõnasoovijaid ei ole, selge, väga hea. praeguseks siis aitab. annan ka teada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes juuli kell kuusteist null null. ja vist ka Euroopa Komisjon ei soovi sõna, nagu näha. selge, aitäh teile järgmine punkt täpselt ajagraafikus on päevakorrapunkt, mis puudutab liibe lähetust Küprosele, mis toimus kolmandast viienda aprillini käesoleval aastal. ning räägime siis lähetuse aruande projektist ja sellest saan rääkida mina, sellepärast et mina eh, juhatasin seda lähetust Küprosele ning ähm, iseenesest aega oleks viisteist minutit sellest rääkida, aga sisuliselt äh, saan ma teile rääkida lihtsalt teatud vaadetest seoses sellega, mida delegatsioon aprilli alguses Küprosel tegi. mäletate, et lähetuse eesmärk seisnes teabe kogumises, mis puudutas mm, kadunud isikute komisjoni tööd mis on ÜRO egiidi all loodud äh, töövorm ja selle eesmärk on kuuekümne kolmanda, kuuekümne neljanda ja eriti seitsmekümne neljanda aasta sündmuste tagajärjel kadunud isikute äh, jälgede otsimine. ning delegatsiooni ülesanne oli hinnata edusamme ja ka võimalikke edasisi samme, sealhulgas ka edasisi samme seoses kadunud isikute leidmisega ja ka koostööga asjasse puutuvate asutuste vahel ning äh, projekt sõltub ju suuresti Euroopa Liidu poolsest rahastusest lubage, ma jagan teiega mõningaid peamiseid punkte sellest äh, aruandeprojektist, mis on teile ju kõigile ka kätte jagatud. esiteks natuke rääkides taustast, meil oli resolutsioon kaheksateistkümnendast juunist kaks tuhat kaheksa ja kõigepealt äh, need olid siis paar ähm, ametiaega tagasi libekomisjon soovis, et Euroopa Parlament jätkaks Küprosel teadmata kadunud isikute probleemi käsitlemist ja et võetaks kõikvõimalikud meetmeid, et veenda kõiki sidusrühmi aitama siiralt ja aktiivselt kaasa iga teadmata kadunud isiku saatuse uurimisel. siis järgnes sellele deklaratsioon üheksandal juunil kaks tuhat üksteist mis puudutas teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööd. ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kaheteistkümnendal veebruaril ehk praeguse parlamendi ametiaja jooksul äh, tuldi välja resolutsiooniga, milles hinnati äh, massihaudade olukorda ähm, Ashias ja Omissi, Ornithi külas ning parlament rõhutas, et et ähm, vaja on kiiresti tegutseda, et kadunud isikud leida ja tuvastada. aastal kaks tuhat kuusteist määrati mind äh, alaliseks raportööriks antud teemal. ning sellega seoses läks delegatsioon Küprosele ning seal oli delegatsiooni eesmärk uurida missuguseid edusamme on kohapeal tehtud. ning seda eesmärki silmas pidades täitsime me sajaprotsendiliselt need seatud ülesanded ja tööprogrammi, mis delegatsiooni jaoks loodud oli. tegevus toimus siis kolmandal, neljandal aprillil kella üheksast hommikul kella kümneni õhtul, mis tähendas seda, et et äh, võimalik oli töötada kogu päeva. Äh, kohtumised algasid ÜRO peasekretäri eriesindaja ja ÜRO rahuvalvejõudude juhatajaga Elizabeth Speariga. seejärel kohtusime me ka härra Paul-Henri Arniga, kes oli Elizabeth Svehari saatjaks, tema oli ÜRO määratud liige Küprosele seoses teadmata kadunud isikutega. tema rääkis natuke mandaadist, taustast, ÜRO rahuvalvejõudude ülesannetest, mille eesmärk on hoida ära edasised konfliktid Kreeka ja Türgi kogukondade vahel. ta selgitas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, järgnenud sündmusi ja kõige enam võiks öelda, et nad rääkisid mandaadi konkreetsetest punktidest mm seoses ähm, kadunud isikute teema eelarvega. hetkel on eelarveks kolm koma viis miljonit eurot, millest kaks koma kuus miljonit tuleb otse Euroopa Liidu eelarvest. lisaks nad vastasid ka küsimustele seoses äh, sõjaliste või nii-öelda piiratud tsoonide kohta, kuidas sinna juurde pääsetakse, nad väitsid, et see ei ole enam probleem viiekümne ühe juhtumi puhul on tagatud juurdepääsu ja kui rääkida eh, juurdepääsust arhiividele, siis eh, see CMP ootab eh, suuremat koostööd Türgi ametiasutustel seoses arhiividega. siis me kohtusime Ehm, Türgi kogukonda esindava CMP liikme Gülden Blümer Kutšukiga, siis kohtusime Nestoras Nestorosega, kes eh, esindab neid seal Kreeka poolelt ja seal oli samuti ka härra Paul-Henri Arni, kes on ÜRO poolt eh, sinna määratud. aruteludes keskenduti ehm, tehtud tööle seoses isikute ja nende säilmete eh, tuvastamisega, omastele tagastamisega ning äh, rõhutati seda, et see projekt toimub nii-öelda mõlemal poolel äh, ja Türgi ja Küprose kogukonnad on usaldanud äh, sellele komiteele need ülesanded. proua Kutsuk teavitas delegatsiooni sellest, et märtsi lõpu seisuga oli toimunud äh, üle tuhande kahesaja väljakaevamise ja tuvastatud oli kaheksasaja kuuekümne kaheksa isiku säilmed. härra Nestoros ütles, et ähm, aeg on kogu asja puhul väga oluliseks aspektiks. nagu me kõik teame, siis äh, perekonnad on äh, kehvas olukorras, ka pereliikmed on suremas ja see tuletab meile meelde, et aeg on oluline aspekt ja seda igas mõttes. härra Arni tuletas meelde, kui tähtis on taastada kahe kogukonna vaheline usaldus ja ta mainis Euroopa Liidu toetuse olulisust ka eelarve osas. Ehm, proua Kutšuk tuletas äh, ka meile meelde, et projektil pole ajalist piirangut ja komisjon järgib omaenda mandaati, sealhulgas teadmata kadunud isikute nimekirja, mis on määratletud poliitilisel tasandil ning nemad ei ole pädevad ähm, isikute surma põhjuste tuvastamisel. ning me külastasime antropoloogia laborit sellist laagrit, mis ei olnud esimene kord, kui me äh, olime seal kohal ja tunnustasime ekspertide tööd. parlamentaarsel tasandil kohtusime Küprose Vabariigi parlamendi esindajate koja esimehe Demetris Silurisega, samuti äh, ka äh, proua Sevi Kukumaga kes vastutab kadunud isikute eest, me kuulasime nende selgitusi eh, parlamentaarse ja poliitilise mõõtme kohta seoses eh, selle tegevusega ja kuulsime ka nende ootuste kohta Euroopa Liidu suhtes ning nad loodavad, et Euroopa Liidu poolne toetus jätkub, kuni ülesanded on täidetud kohtusime ka härra Fotis Fotiuga, kes oli presidendi humanitaarküsimuste volinik. ning kuulsime, et tegemist on kõige traagilisema probleemiga Küprose ajaloos, teadmata kadunud isikute probleem ja härra Fotiu rõhutas, et pärast neljakümne nelja aasta möödumist ei tea paljud küproslased ikka veel, mis nende omastega juhtus ning härra Fotijev ütles, et väga oluline on juurde pääseda Türgi relvajõudude arhiividele, selleks et tuvastada säilmete asukohad. ja meil paluti ka see sõnum türklastele edasi öelda. lisaks viimaseks viidati ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kümnenda mai kahe tuhande esimese aasta otsusele, mis puudutas Türgi-poolset puudulikku täitmist seoses Karpase poolsaarel elavate isikute olukorraga. järgmiseks me kohtusime teadmata kadunud isikute lähedastega äh, mõlemal poolel, nii Kreeka kui Türgi kogukonnaga kohtusime ja me ähm, mälestasime kadunuid, me pöörasime tähelepanu mõlema poole väidetele äh, seoses sellega, et tegemist peab olema humanitaar- teemaga ja seda ei tohi politiseerida. kõik osalejad rõhutasid seda, et perekonnad on tundnud valu seoses kadunud isikutega, nad on tundnud ängistust ning nende omaenda isiklik panus väljakaevamiste ja isikute tuvastamisega on ka märkimisväärne. viimane koosolek äh, või kokkusaamine puudutas äh, gruppi nimega Together We Can, mida esitasid Kristo ähm, Sefromiu, Sevtul Uludag ja Kristiina Pavlo Solomi-Patsia mis on siis sõjaohvrite lähendaste ühendus ning äh, meile selgitati, et selle poliitilise, õigusliku ja sotsiaalse üleminekuprotsessi käigus, mida on pidanud tegelikult läbima paljud Euroopa riigid ja mida osa praegugi äh, läbib, et selle kõige käigus on kadunud isikute lähedastel õigus saada teavet selle kohta, mis on nende lähedastest saanud. ja kadunud isikud Äh, pereliikmed ähm, ja nende vajadused peavad olema igasuguse tegevuse keskmes. võttes arvesse seda, mida Euroopa Liit teeb. eesmärk peab olema toetada leppimist ja lepitust ühiskonnas ja nende kogukondade vahel Euroopa Parlament on olukorda Küprosel aktiivselt jälginud ja lõpetuseks äh, toome ka välja järgnevad punktid, esiteks äh, parlament toetab äh, kadunud isikute komisjoni tööd, tunnustab selle konfliktijärgset rolli tõe mäletamise ja leppimise edendamisel, teiseks parlament kutsub üles komisjoni eraldama piisavalt vahendeid, et äh, see komisjon saaks täita oma olulist ülesannet. kolmandaks, parlament kutsub üles Türgi ja Küprose valitsust toetama jätkuvalt selle komitee või komisjoni tegevust, kahekordistama jõupingutusi nende isikute suhtes, kes on endiselt kadunud staatusega ja tuleb tagada, et et äh, mis tahes teave, mis võiks selle ülesande lihtsamaks muuta, tehakse neile vabalt kättesaadavaks. neljandaks kutsutakse üles Türgi ja Kreeka valitsusi ja ÜRO-d tagama komisjonile juurdepääsu nende arhiivides leiduvale teabele, mis tähendab siis seda, et äh, õigus saada teavet kadunud isikute kohta on äh, põhiõigus nende pereliikmete suhtes ja viimaseks rõhutame, et tegemist on humanitaarse teemaga, mis tähendab seda, et muud poliitilised kaalutlused seda teemat ei peaks mõjutama ja seda ei tohiks kuidagi ka siduda mingite käivate läbirääkimiste tulemustega, mis peaksid siis jätkuma pärast suve. see teema siis puudutaks Küprose kui saare taasühendamist mille suhtes on ka parlament oma seisukohta avaldanud. aga nii palju siis äh, kokkuvõtteks selle lähetuse aruande projekti kohta ja kui keegi soovib kommenteerida seda, siis äh, palun. härra Mavridis, ma saan aru, soovib sõna. Äh, teiegi olite selle delegatsiooni liige ja härra Sõdrovski äh, saab äh, samuti sõna, aga härra Mavridis andis esimesena märku endast, nii et palun. aitäh, juhataja. kõnelen emakeeles. see lähetus, see delegatsioon ja Need kontaktid olid märkimisväärseks sammuks selle igati humanitaarse probleemi lahendamisel. ma avaldan suurt tänu kõikide äh, parlamendiliikmete suhtes, kõigi delegatsiooni liikmete suhtes, eriti tänaksin härra Lopes Aguilari, kes on alaline raportöör antud küsimuses. ma saan igati aru, et te proovite anda toimunust head tasakaalus ülevaadet ja te tahate jätta välja kõik poliitilised mõjud. aga muidugi need poliitilised mõjud on endiselt äh, ju alles, sest äh, ega Küpros on ju siiski okupeeritud. ma ei hakka rääkima poliitilisest olukorrast, ehkki mul on selle suhtes ka oma vaade olemas äh, selles suhtes, et kes on siin kannatanuks ja kes on see, kes on midagi rikkunud. esiteks, võitlus toimub aja vastu. ehk siis meie kui Euroopa Parlamendi roll lisaks rahastusele seisneb siin ka poliitilise rolli kandmises, me peame avaldama survet, et asjad kiiremini toimuksid. Need isikud, kes teavet valdavad, on meie seast lahkumas ja järjest raskemaks läheb iga järgneva kadunud isiku leidmine selle Küprose tragöödia puhul edasi. ma leian, et vaja on õiglust ja tõde. õiglus ja tõde viivad ka lepituseni ja viivad ka lunastuseni. aga on fakte, mida aktsepteerivad igati mõlemad pooled. mõlemad pooled aktsepteerivad seda, et Türgi on meelevaldselt ja tahtlikult äh, liigutanud inimsäilmeid ning Euroopa Inimõiguste Kohus on teinud otsuse, mis kutsub üles Türgit igati koostööd tegema selles küsimuses. ja viimaseks, meie töö on loomult igati humanitaarne, mis tähendab seda, et kõrvale tuleks jätta kõik poliitilised kaalutlused, aitäh. That... suur aitäh! ma näitasin küll siin haamrit ja me peame veel ühe punkti enne poolt nelja läbi võtma ja mul oleks hea meel, kui teised, kes käe tõstsid, saaksid ka sõna võtta. palun katsuge pooleteist minutiga toime tulla ja ärge ähm, siis ületage viisakat kõneaega. ja muide, tõlgid äh, vastavalt oma õigustele lõpetavad töö täpselt kaheksateist kolmkümmend. härra Zavoski, palun. suur aitäh. suur tänu, et te nii kenasti minu nime hääldasite. kõigepealt tahaksin rääkida sellest ähm, õigest tasakaalust. Äh, te rääkisite ähm, sellest aruandest põhjalikult ja missioon, lähetus oli meil samuti väga huvitav. loodetavasti aitab see Küprose põhjapoolse ja lõunapoolse osa lähendamisele ja äh, lahendus lepitusele on võtmetähtsusega. nüüd Türgi peab äh, likvideerima kõik jäljed seal toimunud hävitustööst ning ähm, tähtis on ka vähemuste küsimuste lahendamine ilma selleta probleemi lahendada ei saa, aga ma loodan, et ühel päeval õnnestub meil külastada Küprost ja lõuna ja põhjapoolse saare osa vahel enam müüri ei ole. suur aitäh, härra Adamov oli ka meie delegatsiooni liige, palun, sõna on teil. suur tänu, esimees ma olen täiesti nõus teiega. me saavutasime oma lähetuse eesmärgid sajaprotsendiliselt. ma tahaksin tänada oma kolleege ja teid, sellepärast et teie olite meie delegatsiooni juht äh, ja tegite oma tööd väga hästi. töö oli muidugi väga emotsionaalne, sellepärast et ähm, pidime nägema aastaid kestnud inimlikku tragöödiat. see inimtragöödia, ähm, ta ei tohiks muutuda poliitiliseks me peame jälgima, mis toimub Küprosel ja vaadakem sellise inimliku, humaanse pilguga seda. suur aitäh veel kord! suur aitäh ja härra Kristoforu. suur aitäh. ma tahaksin ka öelda aitäh teile ja tahaksin küproslasi südamest tänada selle eest, et meie delegatsiooni nii hästi vastu võeti. suur aitäh, härra Lobes-Aguilar ja te aitasite palju kaasa selle humanitaarmissiooni teostamisele nägime tragöödiat, tragöödiat sellepärast, et äh, Türgi on tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandast aastast okupeerinud osa Küprosest. tegemist oli illegaalse invasiooniga, äh, mis põhjustas ka äh, väljarände. nüüd on tegemist ähm, humanitaarprobleemiga, perekonnad tahavad ju ühineda, aga türklased Türgi sõjavägi on, äh, on takistanud ligipääsu dokumentidele ja paljudele piirkondadele, keegi ei tea, mis juhtus, mis toimus. nüüd minu arvates äh, tuleks sanktsioneerida sellist käitumist ja me peaksime selge sõnumi saatma väljapoole, et isegi kui tegemist on humanitaarküsimusega, tuleb äh, reageerida sellele ja probleem on juba nelikümmend neli aastat kestnud. nüüd Euroopa Liit on ainus organisatsioon, mis on äh, Küprost rahalist ab-, rahaliselt abistanud ja ähm, peaksime nüüd äh, probleemi lahendust kiirendama. küsimus on humanitaarse iseloomuga, kadunud isikud tuleb üles leida või siis nende jäänused üles leida, sest nende lähedastel on õigus sellele. olgu tegemist ähm, Küprose Kreeka kogukonnaga või Küprose Türgi kogukonnaga, me ei saa aktsepteerida seda, et probleemi ei lahendata. me peame võitlema selle eest ja me tahaksime, et need, kes vastutasid äh, selle eest, mis on toimunud nelikümmend neli aastat, et need ka nüüd heastaksid kahju, see on Türgiga seotud. suur aitäh. kas keegi veel soovib sõna? härra Krisogonus. suur aitäh. tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aasta Türgi invasioon oli rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine, oli inimõiguste rikkumine, aga tagajärjed on meil täna, äh, tänagi meiega. saare põhjaosa on ikka veel Türgi poolt okupeeritud ja rikutakse elementaarseid õiguspõhimõtteid, kui, kui tegemist on humanitaarprobleemiga, näiteks kadunud isikutega ja nende jäänuste otsimisega, siis Türgi peaks aitama kaasa selle probleemi lahendamisele. tuleb välja selgitada, kas äh, süüdi oli Türgi armee või para-, paramilitaarsed organisatsioonid. lepitus ei saa teoks enne kui äh, tõde jalule seatakse, äh, niisama andeks anda ei saa. suur aitäh, nüüd tahaksin mina teid, kallid kolleegid, tänada. mina olin selle delegatsiooni juht ja raportöör. aitäh, et olite kõik valmis koostööd tegema ja ähm, pöörama tähelepanu sellele delikaatsele küsimusele, humanitaarprobleemile äh,, kaitstes perede õigust äh, selgitada välja tõde nende lähedaste kohta ja samuti tahaksime üleskutse esitada Euroopa Komisjonile, et jätkuvalt toetataks rahaliselt Küprost, et äh, probleem lahenduse leiaks. täiesti õiglane on öelda, et humanit-, humanitaarprobleem kadunud isikutega on pikaaegne ja nüüd peaks ligipääsu saama ka niinimetatud äh, militaartsoonile see ligipääs tuleks ka Küprose Kreeka kogukonnale anda. nüüd on öeldud, et ähm, Äh, paljud äh, inimjäänused on nüüd äh, üles kaevatud, identifitseeritud, aga probleem ei ole veel lahendatud korralikult. töö ei ole lõppenud. ja nüüd meie missiooni ülesanne oli sisendada julgust Äh, kohalikele ja ma loodan, et äh, meie delegatsiooni töö võiks olla eeskujuks ka mujal, sest me teame, et Euroopa Liidus ja mujalgi on konfl-, sarnaseid konflikt, konflikte olnud, mis toonud kaasa ohvreid, kus inimesed on kaduma läinud ja ma loodan, et et äh, ühel päeval selgitatakse välja, kuhu kõik need isikud on kadunud. Äh, ja need rasked ajad, mis on puudutanud mitut liikmesriiki Euroopa Liidust, jäävad selja taha. ma räägin oma koduriigist Hispaaniast siin ka. meie ajalugu on olnud verine, meil oli väga verine äh, kodusõda tuhande üheksasaja kahekümnendatel, kolmekümnendatel aastatel ja ehm, kaduma ei läinud mitte kolm tuhat inimest, vaid sadu tuhandeid. aga niisugust äh, lähenemist nagu Türgi või Küprose puhul ei ole olnud. nüüd on äh, Äh, perekondi kuulda võetud, nõutakse, et ametivõimud kohtleksid kõiki võrdselt, õiglaselt ja Euroopa Liit äh, peaks humanitaarabi korras ka toetama küproslasi, äh, sest ähm, probleem tuleb lahendada ja kõnelused, kõnelusi tuleb peale suve jätkata. kavatseme koostada resolutsiooni selle teema kohta ning me kavatseme ka jälgida pidevalt äh, Türgi olukorda, vabandust, Küprose olukorda, meie oleme oma ülesande praegu täitnud äh, ja tegime nii, äh, seda nii hästi, kui suutsime. ja nüüd võib siis järgmise päevakorrapunkti juurde minna see äh, puudutab eelarvet. peame arutama Euroopa Liidu üldeelarvet kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks ja selle kõiki jagusid ning äh, seda peaks tutvustama meile raportöör kolleeg Krisokonos, täna, sõna on teil. Thank you, chairman, dear colleagues. aitäh, esimees, head kolleegid. Euroopa Liit on jõudnud väga olulisse ajajärku Euroopa projekti realiseerimisel. hiljutine rändesurve Vahemere piirkonnas koosmõjus põhiõiguste kaitse vähenemisega on märkimisväärsed probleemid Euroopa Liidule ja tema liikmesriikidele Nende probleemidega tuleb leida, nendele probleemidele tuleb leida lahendused üheskoos, selleks et tugevdada Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja väärtusi ning näidata üles solidaarsust ja toetust õiglusele, aususele ja sidususele Euroopa Liidus. tõhus ja hästi toimiv Euroopa Liidu vabaduse, õiguse ja õigluse ala annab võimaluse võidelda kuritegevusega tõhusalt ning tagada ulatuslikult julgeolek, ning äh, põhiõigused. selle tulemusena on valdkonnale eraldatud Euroopa Liidu eelarves äh, ressursside maht tulevikus peaks olema, peaks kajastuma eelarves täies mahus. komisjon peaks töötama välja alalise mehhanismi äh, rände ja julgeoleku teemaliste meetmete rahastamiseks umbes seitsme protsendi võrras eraldiste suurendamine kolmandas äh, osas julgeoleku ja kodakondsuse valdkonnas on samm õiges suunas. kolm koma viis miljardit eurot kaks tuhat kaheksateist aastal, kolm koma seitsmekümne kolme miljardi euroni kaks tuhat üheksateist aastal. sama puudutab ka kümne miljardist äh, kuluassigneeringute suurendamist, mis suureneb üksteist koma kolm, äh, üheteist koma kolma, kolme miljardini kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. Äh, neljandas jaos üleilmne Euroopa. teeme ettepaneku täies ulatuses kasutusele võtta aastal kaks tuhat üheksateist seni kasutamata marginaal neljandas äh, osas neljandas rubriigis ning samuti ka rohkem kui ühe miljardi erandamine, eraldamine, eraldamine üleüldisest äh, eraldiste mahust naabruspiirkonna fondis, et, et äh, meie hinnang sellele on ka positiivne. märkimisväärne asüüli ja rändefondi suurendamine, kuluassigneeringute suurendamine rohkem kui neljasaja miljoni euro võrra, äh, finantseerimaks uusi Dublini õigusakte ning sada seitsekümmend viis miljonit Kreekale, mis on taotletud pärast erakorralise humanitaarabivahendi lõppu esimesel jaanuaril kaks tuhat üheksateist, on samuti positiivne areng. märkida tuleb, et üks koma nelikümmend viis miljardit eurot on Euroopa Liidu eelarves ette nähtud rahastamaks Türgis äh, toimuvat Türgi põgenike rahastamist ning üks koma kuus miljardit Süüria mm, kriisiga seoses. seoses õigusriigi kohtute sõltumatuse ja muude probleemidega Türgis peavad Euroopa Liidu institutsioonid tõhusalt teostama seiret nimetatud rahavoogude kohase kasutamise plaanis. kuluassigneeringute vähendamine Türgile seoses ühinemiseelse rahastamisvahendiga kahesaja viiekümne kolme miljoni euro võrra võrreldes algse strateegiadokumendiga on samuti tervitatav. lisaks rahastamismäär Euroopa varjupaigatoetuse ametile vastavalt komisjoni algsele ettepanekule on tervitatav, sama puudutab ka kuueteist protsendi võrra märkimisväärset halduskulude suurendamist, mis arvestab uusi kohustusi sekretäriaadile Euroopa Andmekaitseametis ning vajadust viia olukord kooskõlla Euroopa Liidu institutsioonides uute andmekaitsenõuetega ning tagada andmekaitse äh, nõuete täitmine varasemalt kolmanda samba raamisse jäävate agentuuride puhul täiendavalt tuleb märkida, et eh, paraku ei ole see nii EU-LISA puhul, vabaduse, mm, julgeoleku ja õiguse alal, alas. ning eh, olukord tuleks korrigeerida aastal kaks tuhat üheksateist, sest muidu on nimetatud aasta väga probleemne sellele agentuurile, arvestades eh, talle eraldatud vahendeid ja teiselt poolt talle pandud ülesandeid. aastal kaks tuhat üheksateist on EU-LISal vaja märkimisväärset ressursside suurendamist, et oma ülesandeid täita. neli koma üheksa miljonit eurot eraldamine Euroopa prokuratuurile on positiivne samm. uus Euroopa prokuratuur võimaldab kiiresti ja piiriüleselt toimida ilma et oleks vaja rakendada pikaajalisi kohtutevahelisi või õiguskaitseasutuste koostöömenetlusi. ning see võimaldab tõhusalt võidelda ebaseadusliku tulu teenimisega kuritegelike organisatsioonide poolt, mis toimub igal aastal läbi selle, et minnakse mööda Euroopa normidest ja siseriiklikest normidest. Euroopa prokuratuur peab aitama tõhusamalt läbi viia süüdistuse esitamise menetlused ja paremini tagasi võita varastatud raha. Äh, seetõttu on kahju, et Eurojust on ainus õigusalane äh, Euroopa Liidu organ, mille vahendeid kärbitakse äh, kulu assigneeringute osas, miinus kaks, äh, miinus kaks miljonit eurot on vastav summa. ning muret on väljendatud ka sellega, et praegune komisjoni ettepanek Eurojusti rahastamiseks kahe tuhande kahe, kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse mitmeaastases finantsraamistikus paistab olevat ebapiisav, sellepärast et äh, ta sisaldab umbes viieteist protsendist kärbet iga aasta võrreldes äh, kaks tuhat kaheksateist summadega. selles kontekstis tuleb rõhutada, et niisugune kurss on vastuvõtmatu, arvestades julgeoleku valdkonnas äh, toimuvaid arenguid Euroopa Liidus. me ei tohi jätta tähelepanuta seda, et julgeolekuohud on suurenenud ning neid on rohkem kui varem, erinevaid. Need hõlmavad nii uut, uusi organiseeritud kuritegevuse vorme, terroristlikke rünnakuid kui ka küberkuritegevust. Eurojust, härra Krisokonnas, mul paluti teile meenutada, et meil on ajasurve, sest meil tuleb kell viisteist kolmkümmend kuulamine ning vähemalt kaks parlamendiliiget soovivad veel sõna saada, nii et kui te saaksite rutem kokku võtta, oleks sellest abi aga siis ma loen kohe ette oma kokkuvõtte. tuleks meeles pidada, et eelarve õige rakendamine iseäranis kodanikuvabaduste õiguse ja siseasjade valdkonnas annab märkimisväärse panuse Euroopa projekti ühtsuse tugevdamisse ning aitab tugevdada Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, milleks on inimõiguste kaitse, solidaarsus, koostöö ja demokraatia. aitäh teile tähelepanu eest! tänan selle äh, kokkuvõtte eest. nüüd on kaks komisjoni liiget, äh, variraportöörid sõna soovinud, palun, härra Tehovski. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri esitatud ettepaneku eest. kahju, et äh, on alles esimene kord, kui pärast minu töö algust Euroopa Parlamendis, kus eh, toimub eh, tõhus kohtumine raportööriga, nii et me saame esimest korda teada asju eelarve kohta, mida me varem ei teadnud, ma loodan, et seda enam niimoodi ei tule. ma, ma rõhutan, et ma loodan, et seda kunagi enam niimoodi ei juhtu. rubriigis kolm, vaadakem eelarve suurendamist. see on tõesti põhimõttelise tähtsusega, paraku kardan ma, et Euroopa Komisjoni poolt suurendamine eh, siin aastaks kaks tuhat üheksateist ei piisa, selle rubriigi vahendite suurendamine. ma loodan, et uus mitmeaastane finantsraamistik lahendab selle rahakonflikti rände ja julgeoleku teemade vahel ja me saame hakata tõesti lahendama küsimusi, kuidas paremini kasutada olemasolevat raha selleks, et lahendada meie ees seisvad probleemid, millest rääkis raportöör. enne kui kõik see aset leiab, on meil vaja aga tagatisi kaks tuhat üheksateist aastas, aastaks selleks, et Euroopa Liit saaks täita oma ülesanded. rändevaldkonnas, kus ja, ja et rändevaldkonnas oleks Euroopa Liidu agentuuridel piisav raha oma ülesannete täitmiseks. meie fraktsioon ei tööta, ei toeta mitte ainult seda, vaid ka EASA-t, Eurojusti ja Europoli toetamist. mul on hea meel, et eelarve järgmiseks aastaks näeb ette ka toetuse varjupaiga ja rände teemadega seoses, selleks et oleks võimalik tõhusamalt käsitleda sisserändajate vastuvõtmist koostöös ESF-iga. sooviksime tõhusalt võidelda ka terrorismi, ebaseadusliku sisserände ning äh, piiriülese kuritegevuse vastu. seosed ja tasakaal on siin äärmiselt oluline Euroopa Liidu julgeoleku seisukohast, aitäh! aitäh, esimees, head kolleegid. liibe varirap-, libe arvamuse variraportöörina kaalusin äh, paindlikkusmehhanismi, mis võimaldaks meil erakorraliste olukordadega kriisides ja rändevaldkonnas toime tulla. mul on hea me-, meel, et äh, need mõtted on arvesse võetud raporti eelnõus. ning äh, kõige olulisem EASO Äh, EASA-t puudutav äh, punkt on see, et see on väga oluline meede selleks, et oleks, et EASA tuleb muuta täieõiguslikuks agentuuriks. Äh, kahjuks ei ole Europoli eelarvet käsitletud siin. Europol on aga meie parem käsi operatiivtoe osutamisel ini-, inimkaubitsejate vastases võitluses. paljud Europoli projektid jäävad pooleli just ressursside nappuse tõttu ning see ei ole mõistlik, eriti arvestades seda, et me näeme, et Europoli eelarvet kas-, kavatsetakse kaheksa miljoni võrra kärpida aastal kaks tuhat üheksateist võrreldes kaks tuhat kaheksateist arvudega. et kas me tõesti tahame äh, jätta täitmata oma kohustused tõhusamaks võitluseks kuritegevusega, tõhusamas võitluses kuritegevusega? ning äh, lisaks äh, kuulsite, et Eurojusti vahendeid ka piiratakse. kui me vähendame nende kahe olulise agentuuri raha, siis me muudame võimatuks neil oma eesmärkide saavutamise planeeritud ulatuses ja tõhusa töö. ma loodan väga, et õnnestub ikkagi meie operatiivasutustele vajalikud vahendid tagada. härra Mamikins, tänan teid teie panuse eest ja seega tundub, meie arutelu lõpeb käesoleva punkti osas, mis ei ole lihtne punkt. Euroopa Liidu üldel eelarve aastaks kaks tuhat üheksateist on siis see punkt ning üle jääb ainult teatada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on paigas meie arvamuse osas ning üldeelarve ettepaneku osas üheksateistkümnendaks juuliks käesoleval aastal kell viis, üheksateist juuli. kui ei ole rohkem sõnasoove selle punktiga seoses, siis tänan kõiki ning täpselt õigel ajal saame edasi minna järgmise punkti juurde päevakorras. mis tähendab, et hakkame rääkima teemast, mis on mulle isiklikult väga südamelähedane ja puudutab viisasid, millega seoses ma olen liibe kom-, komisjonis raportöör. viisaeeskiri ja humanitaarviisad. lubage, ma selgitan, millest me siin räägime ning meenutan teile, et oleme rääkinud sellest väga palju kordi. ning tõenäoliselt äh, puudub vajadus täpsemalt seda selgitada. kõigepealt viisapoliitika mis on Schengeni ruumi väga oluline element. me räägime siin kahest äh, dokumendist, kõigepealt viisaeeskiri ise, mis on komisjoni algatus algselt neli aastat tagasi, meie parlamendi tööaja alguses, jõudsid läbirääkimised tupikusse, peatati mõneks ajaks ning äh, alust-, algatati komisjoni poolt uues vormis, viisaeeskirja vormis lisaks on meil aga veel üks dokument, mis on nüüd, äh, tugineb meie algatusraportile ning äh, selle algatajaks on Liibe komisjon. see puudutab humanitaarviisasid, mis on väga tundlik teema, aga teema, mis on seostatav Euroopa Parlamendi enamuse seisukohaga, mille kohaselt peaks meil olema seaduslik võimalus isikutel pääseda Euroopa Liitu selleks, et vähendada hukkunute arvu Vahemerel nõndanimetatud pagulaskriisiga seoses. viisade väljastamiseks on vaja ühiseid reegleid, arvestades, et meil ei ole igal pool välispiiril kontrolli. viisaeeskirja vastuvõtmine kahe tuhande kaheksandal aastal, esimees parandab ennast, öeldes alguses kaheksateist, viisade väljastamise kohta, nõndanimetatud viisa eeskiri, mis praegu on jõus, eh, seda ei ole muudetud. neli aastat tagasi komisjoni poolt tehtud ettepanek kaks tuhat neliteist, mille osas ma olengi raportöör, võeti komisjoni poolt tagasi, nagu ma ütlesin. et meie komisjon on, on konstruktiivselt ja pikka aega juba töötanud selle ettepanekuga ning meie hinnangul on kahetsusväärne et seni ei ole nõukogu suutnud jõuda valmisolekuni sõlmida kompromiss, parlament on selleks valmis. praegu hakkame me rääkima uuest viisaeeskirja ettepanekust, mille on esitanud komisjon ning samuti räägime ka meie algatusraportist humanitaarviisade kohta, mida praegu koostatakse. arvestades nõukogu suutmatust või mittevalmisolekut kompromissiks ning selle algatusraportiga seoses, algatusraportis üritame välja pakkuda alternatiivid selle vastuvõetamatu olukorra lahendamiseks, kus inimesed Vahemerel hukkuvad. meil tuleb midagi ette võtta, arvestades, et väga paljud inimesed üritavad iga hinna eest, isegi oma elu kaalule pannes või lähedasi kaotades, pääseda Euroopa Liidu rannikule, Euroopa Liidu välispiirile nii et äh, alustage meie kuulamist viisaeeskirja teemal. kõigepealt võtab, võtan sõna mina ise, raportöör, teen lühikese sissejuhatuse teemasse ning siis kuulame mitmed ettekanded Euroopa Liidu institutsioonidelt, nõukogult ja komisjonilt ära. nõukogu poolt võtab sõna härra Karl August Luks, kes on Austria eesistuja poolt viisade töörühma juht. väga tore, et te siia tulnud olete ning räägib meile siis, millises seisus on arutelud nõukogus ning edasi kuuleme proua Yolanda Jaiego Kassida Grault, kes on viisapoliitika ja dokumentide turvalisuse osakonna juht Euroopa Komisjonis siis saavad sõna sisu, sidusrühmade esindajad, keda ma tutvustan hiljem. aga nüüd sissejuhatus teemasse, nii lühidalt kui saab. sest äh, dokumente siiski on päris palju, mis puudutavad äh, teemat, millega ma juba neli aastat olen tegelenud. aga üritan teha kokkuvõtte. kõigepealt on meil siin kõigepealt tuleb kahetseda, et äh, läbi kogu see, et äh, nii pika aja jooksul ei ole meil õnnestunud veel koostada ning on asjakohane ja õigeaegne see välja öelda. et me mitte ainult ei kahetse seda, vaid me väljendame ka ka tõsist muret seoses kujunenud olukorraga ning sellega, et aega on nii palju kulunud, aga saavutatud ei ole midagi. ning mõte on selles, et et kui komisjon on esitanud ettepaneku viisade väljaandmise lihtsustamise kohta, selle lihtsamaks muutmise kohta, odavamaks muutmise kohta, et isikud, kes soovivad õiguspäraselt siseneda Euroopa Liidu territooriumile, et nad saaksid äh, võimalikult lihtsalt viisa, siis äh, seda siiani veel aset leidnud ei ole. samas kõik, äh, kõik kaalutlused viisade väljaandmise lihtsustuse kohta on, on lükatud kõrvale, viidates julgeolekukaalutlustele üleüldistele julgeolekukaalutlustele, mis on äh, sisuliselt varjutanud kogu õiguspärastel eesmärkidel viisa saamise hõlbustamise protsessi alguse, alused, ükskõik siis, missugused need õiguspärased äh, inimeste huvid on, kas äri eesmärgil sõita, turismi eesmärgil, nii et alg-, algne mõte oli hõlbustada, aga midagi niisugust kunagi arutamisele jõudnud ei olegi. kogu aeg on rõhutatud julgeolek, julgeolek, julgeolek, julgeolek, kõigis aruteludes, mis meil on olnud nõukoguga. ning see on tõeliselt kahetsusväärne, nukker, pettumust valmistav. et meil ei ole selle tulemusena seni veel õnnestunud jõuda kuskile, arvestades seda algset eesmärki, mis oli, et hõlbustada viisade väljastamist õiguspärastel eesmärkidel Euroopa Liitu reisimiseks. tehnilised äh, ja igasugused muud kaalutlused, mis on mida on ette toodud siin. tasud, tasude küsimus tuleks lahendada, tervisekindlustuse küsimus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. kõik need asjad on loomulikult olulised ning mõjutavad miljonite inimeste võimalust siseneda liikmesriikide ehk siis Euroopa Liidu territooriumile õiguspärastelt. aga, ja, ja seetõttu menetlused, mis on viisa eeskirjas kirjas, on äärmiselt olulised paljude sektorite jaoks kruiisinduse jaoks, turismi jaoks, ettevõtjate jaoks, erinevate kutsealade esindajate jaoks ning samuti ka paljude regioonide jaoks Euroopas, mille hulka kuulub ka minu regioon, kus me sõltume märkimisväärselt kruiisindusest ja turismist, kui ma räägin Kanaari saartest. nii et äh, hõlbustamise mõte, nagu ma ütlen, ütlesin juba, on täiesti välja tõrjutud lähenemise poolt, mille aluseks on julgeolekukaalutlused ning rände takistamine. kõigis aruteludes, mis meil on toimunud, on viidatud äh, sisejulgeolekule, koostalitlusele, julgeolekukaalutlustele ning äh, hägustatud ja tekitatud segadus ühelt poolt võitluse vahel terrorism, võit-, aetud segamini võitlus terrorismiga ja rändeküsimused, rände takistamine. rände takistamine ei ole ju sama asi, mis terrorismi takistamine, eks? nii et esimene punkt, ehm, mis, mis tuli kohustuslikus korras välja öelda. ent mõte on võimendada rolli, mis viisapoliitikal võiks olla. jah, siin on majanduslikud kaalutlused ning äh, nad on seotud rändealaste muredega, mis liikmesriikidel on ning selle tulemusena on äh, hakatud äh, senisest enam rõhutama tagasisaatmispoliitikat, tagasivõtmispoliitikat. komisjon rõhutab, et viisa eeskiri äh, ei ole, ei teeni eesmärki survestada kolmandaid riiki rände takistamiseks, vaid selle mõte on standardiseerida viisade väljastamise tingimused ja viisade andmise menetlus. ning rändeküsimused tuleb lahendada poliitilises kontekstis. sellega seoses ei ole meil aga pädevaid tõendeid selle kohta, kuidas viisapoliitika võiks aidata kolmandaid riike panema, panna paremat koostööd tegema tagasivõtmise valdkonnas. aga see väärib muidugi arutamist. lisaks kolmandate riikide roll viisapoliitika valdkonnas, arvestades, et meil ei ole siin parema õigusloome äh, kriteeriume sellega seoses paika pandud ning menetlust järgnevateks kuudeks. ja see tähendab, et me oleme endiselt pühendunud pingutustele üritada enne meie parlamendi mandaadi lõppu see õigusloomeprotsess lõpetada, mis on teostatav. ja ma kutsun Austria eesistujat üles, kes kohe sõna võtab ka, eh, seda kaaluma, sest just nagu eile rääkis Austria justiitsminister, on see viimane roteeruv eesistumine, mis eh, saab tõhusalt õigusloometööd teha täie aja vältel, sest järgmine eesistuja kaks tuhat üheksateist esimese poolaasta eesistuja peab ühelt poolt keskenduma mitmeaastase finantsraamistiku küsimustele ja teiseks ei saa õigusloomeprotsessis kasutada ära kõike kuut kuud, sellepärast et me hakkame ette valmistuma valimisteks, valimised toimuvad maikuu lõpus kaks tuhat üheksateist ja praktikas tähendab see seda, et kõik Euroopa Parlamendi liikmed sõidavad ringi oma valimisringkondades ning tegelevad poliitilise tööga valijate seas. ent sellest hoolimata on see aeg, mida me peame kasutama selleks, et õigusloomealast tööd teha, sellepärast et selleks meid ju valiti Euroopa Parlament on nüüd ju õigusloome pädevusega organ, nii et ma kutsun Austria eesistujat üles silmas pidama seda, et teil on viimasena võimalus äh, siin kuskile jõuda ja meie oleme valmis äh, minema kompromissidele selleks, et, äh, et siin midagi vastu võetakse, et tunneli lõpus, nelja-aastase tunneli lõpus paistaks valgus. nii et nüüd võikski kommenteerida neid aspekte, mida praegune viisaeeskirja arutelu puudutab ning esimesena saab sõna Austria eesistuja esindaja, viisa, viisade töörühma juht Karl August Luks, palun. austatud raportöör austatud daamid ja härrad. mina või meie oleme selle, äh, selle teema menetlusse võtnud, millest raportöör rääkis juba mõnda aega tagasi. ja see on päris pikka aega meil laual. ma kinnitan teile, et Austria eesistuja eesmärk on viisaeeskirja ettepanek tõhusalt, selle menetlus tõhusalt käima lükata meie eesistumise ajal. me anname endale aru, et ajaraam selleks ei ole väga pikk ning ning see aken, mis meil on, hakkab sulguma pärast meie eesistumise lõppu üsna pea. Euroopa Komisjon neljateistkümnendal märtsil käesoleval aastal esitas uue ettepaneku meile ning äh, selle ettepaneku oleme arutelule võtnud nõukogus, oleme seda arutanud ning oleme kokku leppinud ühises seisukohas, mille põhjal sa-, sain ka mina mandaadi täna siia esinema tulla. see mandaat on väga kitsalt äh, suunatud Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis meie hinnangul on väga tasakaalukas ning mille eesmärgiks on ühelt poolt luua avatud mander väljastpoolt tulejatele ning äh, muuta reisimine võimalikult lihtsaks. kui härra raportöör, kui te ütlete, et et äh, teie piirkond sõltub turismist, siis ma olen täiesti päri, ka meie riik sõltub suuresti turismist. ning nagu paljud teisedki liikmesriigid, äh, jälgime me seda teemat loomulikult, mis turismi puudutab, ka turismi edendamist ning muudel eesmärkidel reisimist suure tähelepanuga. samas on meil kohustus jälgida julgeolekustandardeid ja tagada nende säilimine kodanike jaoks. mis puudu-, mis on, missugused on siis need meetmed, mis selles ettepanekus on ette nähtud, üks nendest meedetest on võimaldada lihtsamalt mitmekordseid viisasid anda taotlejatele. me soovime, et reisijad saaksid võimaluse, et kui nad juba viisa, kui neil viisa juba on olnud, et nad äh, automaatselt kvalifitseeruksid äh, pikemaaegseks viisaks kuni viis aastat. ning äh, see võimaldaks äh, oluliselt toetada ettevõtlust ja turismi. täiendav hõlbustus oleks elektrooniliste taotluste lubamine ning äh, selleks äh, digiteerimisalgatuse plaanis, millega liikmesriigid peavad kaasa tulema oma ülesanded täita, tahame taotlejatele anda võimaluse tulevikus lihtsamalt esitada oma taotlusi, see tähendab siis digikeskkonnas, kui nad seda soovivad, selleks et vältida ebavajalikku paberimajandust, ebavajalikku kohalereisimist. nii saaksid äh, kaugel asuvad taotlejad esitada oma taotluse hõlpsalt, nende jaoks märksa, märksa lihtsamalt. üks punkt, eh, mida me veel näeme siin, on viisade ta-, taotluste suurendamine kaks tuhat kuus pandi need tasud paika. vahepeal on aga kuuekümnelt kaheksa, kaheksakümnele eurole see tasu suurendada. ning üldjoontes tundub, et, et see vastab ja tegelikult on juba kaetud inflatsiooniga, see tähendab, et me lihtsalt oleksime samas olukorras rahaliselt, milles me olime kaks tuhat kuus. et kulusurve jääb endiselt suureks, ent me üritame tagada vähemalt selle, et sissetulud oleksid piisavalt selleks, et me saaksime personali ja varustust piisavalt eraldada Eh, selleks, et taotlejatel oleks see menetlus nii eh, hõlbus ja kiire kui võimalik. mis, mis ei ole eh, kerge, arvestades, et Euroopas peavad kõik praegu kärpima. viisapoliitika on oluline element suhetes kolmandate riikidega. ning seda võib kasutada niisuguse surve avaldamise vahendina no, ka korruptsioonivastases võitluses, hea halduse tagamisel või tagasivõtmise jaoks. see ei ole midagi uut. me oleme juba aastaid nõndanimetatud viisapoliitika äh, hõlbustamismeil kokkuleppeid sõlminud kolmandate riikidega, kellega meil tagasivõtmislepingud on sõlmitud ja kes on valmis Äh, vastu võtma oma kodanikke, nõndanimetatud back-to-back läbirääkimised. ning on loogiline, et me rakendame selles eeskirjas seda, mis meil kirjas on arvukates kokkulepetes kolmandate riikidega. ning tõend selle kohta, et need asjad toimivad, on näiteks Bangladesh. meil oli märkimisväärseid probleeme Bangladeshi kodanike tagasivõtmisega. meil oli isegi Coreperi tööriistakast sellega seoses, kus liikmesriigid üritasid äh, ka viisapoliitikat selles plaanis äh, karmistada. et, et ei tekiks no e-, et ei tekiks automaatset olukorda, kus kõik peavad hakkama viisat taotlema, aga aga et need piiravad meetmed puuduksid, puudutaksid eelkõige isikuid, kellega seoses probleemid on tekkinud, seetõttu e, peaksid, peaks need puudutama kõigepealt just e, vastavaid diplomaate. kõrgendatud viisatasud ning hõlbustused, mis uus viisakeeskiri peaks ette nägema samuti ka mitmekordne viisa. E, need ei oleksid kasutatavad e, niisugustes olukordades, see tähendab, et me räägime siin vahendist, mida me juba edukalt oleme aastaid kasutanud, näiteks Bangladeshi puhul see tööriistakast andis väga positiivse mõju selles äh, sisalduvate vahendite kasutamine. nüüd äh, väljastpoolt teenusepakkujate kasutamine äh, tuleb rangemalt reguleerida. tulevikus nähakse ette, et, et vähemalt kord aastas tehakse juhuslikul alusel kontrolle. mis peab senisest tõhusamalt, et aitama vältida kuritarvitusi viisade taotlejatega seoses. ning veel üks punkt, mis on oluline, on esindused. Schengen, Schengen võib siin olla väga eh, edukas eh, näide. Schengeni reeglite rakendamine ühe riigi poolt teise riigi suhtes, Austria näiteks Austrial on kuuskümmend viis viisa väljastamise punkti koos konsulaatidega üle maailma, aga koos Schengeni esindustega on meil neid äh, rohkem kui kolmsada, neid punkte, kus on võimalik esitada viisataotlus. ning see on väga, äh, väga hea niisugune lepingupartnerite võrgustik. tulevikus soovime seda loomulikult veelgi laiendada ning äh, luua olukorra julgustada kõiki liikmesriike vastavaid võrgustikke tihendama. probleem on äh, aga meie jaoks, kui seda hakatakse käsitlema mingi kohustusena. algses ettepanekus oli see niimoodi kirjas. noh, Fidži puhul näiteks äh, oli see ühele riigile liiga palju, kui hakati seda nõudma ning äh, riik lõpetas eh, oma konsulaadi töö seal. nii et eh, ja, ja seetõttu tekkis selle kolmanda riigi jaoks veel halvem olukord, kui enne oli. nii et ükski riik ei pea, eriti väiksemad liikmesriigid ega, ja ka suured, ei, ei ole kohustatud seda tegema. Äh, tuleb sellepärast et äh, kui neid punkte on vaja rajada, viisade väljastamise punktisse on vaja eraldada personali, tulevad kulud, on vaja rentida hooneid, äh, Fidži puhul näiteks kindlasti, aga on ka palju teisi riike ja võib tekkida probleeme. nagu ma ütlesin juba, üldjoontes on komisjoni ettepanek tasakaalukas ning äh, võib öelda, et nõukogu no, enamuses seda toetab. loomulikult äh, on eri seisukohti, kui eri institutsioonid mingi dokumendiga töötavad. aga igal juhul on meil olemas tahe võimalikult pea kõigi osalistega kokkuleppeni jõuda ning äh, oleme valmis kompromissideks. ning äh, soovime lõpp lõpptulemuseni jõuda. oleme motiveeritud äh, institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks parlamendi ja komisjoniga ning äh, soovime need lõpetada meie eesistumise ajal, kas see õnnestub, sõltub loomulikult kõigist osalistest, ka teist ja Euroopa Komisjonist. aga nõukogu poolt on meil, on, on meil hea meel äh, siis oodata konstruktiivset koostööd. olles seda öelnud, tänan teid tähelepanu eest ning äh, kuulan äh, huviga järgnevat arutelu. aitäh, härra Luks, ja ka meie ootame seda arutelu ja neid läbirääkimisi. ja aitäh, et äh, annate sellele hoogu ja kasutate ära võimalust saavutada tulemusi aga nüüd saab sõna Euroopa Komisjon, proua Yolanda Gallego, palun. aitäh, härra juhataja ja aitäh, et olete kutsunud Euroopa Komisjoni siia kuulamisele. nagu juba öeldi, siis komisjon on teinud ettepaneku viisaeeskirja muutmiseks, mille eesmärk on parendada viisamenetluse operatiivaspekte ettepanekus on alles mõningad kasulikud elemendid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ettepanekust, mille eesmärk on viisa taotlemise menetlust muuta lihtsamaks, eesmärk on teha see paindlikumaks, teha taotlejatele olukord lihtsamaks. kui tuua mõned näited sellest hõlbustamisest, siis näiteks komisjon on teinud ettepaneku äh, pikemat aega ette taotleda viisat, et äh, oleks võimalik reisi ette planeerida, et see oleks nüüd kuus kuud, mitte kolm kuud ning eh, professionaalsetel põhjustel kuni üheksa kuud. Eh, lisaks viisa taotlusele peaks saama vastuse kiiremini, me oleme välja pakkunud maksimaalseks piiriks kümme päeva äh, ning pikendamine võiks olla lubatav individuaalsetel juhtumitel, mil on vaja täiendavalt analüüsida seda viisataotlust. nagu öeldud, on lisatud uusi elemente võrreldes varasema ettepanekuga kolm peamist elementi, esiteks viisatasude suurenemine, ehm, kuivõrd konsulaatidel liikmesriikidel on piisavalt vaja rahalisi vahendeid viisataotluste töötle-, läbivaatamiseks siis äh, selgemad ähm, ähm, reeglid mitmekordse sisenemise viisade kohta ja kolmandaks, kasutada ära neid võimalusi ja seda ähm, mõjuvõimu, mis viisapoliitikal on olemas tagasivõtmispoliitika raames ja komisjon on ka seda äh, Eh, võtnud arvesse juba läbirääkimiste puhul, aga selles puhul on ka olemas selged ähm, reeglid viisa-eeskirjas endas. nüüd kui rääkida rahalistest vahenditest, siis on välja pakutud äh, lõivu suurendamises kaheksakümne euroni, mis on selline keskmine kasv, mis on ka väiksem summa kui teatud teised turismi sihtkohad see peaks ka tagama, et liikmesriikidel on piisav personal tagatud ja et eh, taotlejad saavad piisavalt hea teeninduse osaliseks. ühtlasi suurema osa reisijate jaoks viisa lõiv on ainult väike osa reisikuludest ja see ei peaks kedagi heidutama Euroopa Liitu reisimast. Äh, samuti need reisijad, kes äh, teevad seda regulaarselt, võiksid saada kasu mitmekordse sisenemise viisast ja võimalik on ka mõelda sellise kaskaadmehhanismi peale, ähm, mis sõltuks siis varasemate viisade korrektsest kasutamisest. sellest võiks kokku hoida nii konsulaadid, nii kui taotlejad ja sellest oleks lõppastmes kasulik ka ta-, see oleks kasulik ka taotlejale. samaaegselt võimaldatakse ka spontaanset reisimist ja mitmekordne viisa võiks võimaldada saada osa ka turismitööstusest. meie ühine viisapoliitika peab panustama ka ehm, koostöös kolmandate riikidega seoses ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmisega Euroopa Nõukogu, vabandust, Ülemkogu on ähm, juhtinud tähelepanu sellele, et viisapoliitikat võiks ära kasutada rändehalduses sellise hoovana, ehk siis viisapoliitika võiks olla üheks hoovaks sellise koostöö tõhustamisel. komisjoni ettepanekud on ka räägitud äh, jäigematest reeglitest olukorras, kui partner ei tee koostööd tagasivõtmise puhul ja et igal üksikjuhtumul eraldi, kui kaasseadusandjad seda otsustavad, siis võiks äh, sellistel puhkudel rakendada selgeid kriteeriume. Mm, iseenesest see ei tohiks mõjutada äh, reisijate võimalust viisat taotleda kokkuvõtlikult võib öelda, et Schengeni viisade taotlemise ähm, menetlus peaks muutuma lihtsamaks komisjoni meelest, ka turismi, lühikeste turismireiside puhul äh, nähakse ette võimalust välispiiril viisat teatud tingimustel väljastada ja nende Nendel tingimustel oleks võimalik Euroopa Liitu külastada niimoodi turvalisemalt ning äh, sellisel juhul tuleb ka arvesse võtta, mis on see turismi sihtkoht. me jätkame arutelusid ja dialoogi nõukoguga, parlamendiga ja loodame, et ettepanek on võimalik vastu võtta praegu selle ametiaja jooksul ja oleme võimalik, oleme võimelised ja soovime ise ka panustada sellesse aitäh, proua Kaieo ja nüüd järgmiseks saavad sõna teatud sidusrühmad, kes on olnud samuti huvitatud meie dokumendist ja sõna saavad nad äh, oma istumise järjekorra järgi, esimesena saab sõna proua Machado, Marta Machado, kes äh, on siis Otreki avalike suhete ametnik Hotrek kuulub NET-i, mis on Euroopa turismi erasektori võrgustik. aitäh, härra juhataja ja tere päevast, lugupeetud parlamendiliikmed, head kolleegid, aitäh kõigepealt, et olete kutsunud NET-i tänasele kuulamisele. mina esindan siit üht Euroopa sellist assotsiatsiooni. netti tegelikult kuulub kaheksa erinevat Euroopa turismiassotsiatsiooni. aga mida annab turism Euroopale? Ehm, turism puudutab peaaegu kahtekümmet seitset miljonit töökohta Euroopas ja tegemist on sotsiaalmajandusliku majanduslikult suuruselt kolmanda tegevusega, aga sellegipoolest on Euroopa oma turuosa kaotanud ja prognoosid on samas suunas edasigi. aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist turistide saabumisi mõjutasid terrorirünnakud ja ka eelmisel aastal nägime juba sellist teatud vastupanu, ehk siis toimus kaheksaprotsendine kasv rahvusvahelise turismi puhul meie sõnum oleks see, et ähm, viisaeeskirja tuleb äh, ümber vaadata selleks, et äh, viisapoliitika toetaks kasvu turismis. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eeskirja võrreldes praegusega me näeme, et see on erinevas kontekstis, aga silmas tuleb siiski pidada, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mõjuhinnang näitas, et et eh, hõlpsad viisamenetlused võivad luua kuni üks koma kolm miljonit uut töökohta. ehk siis väljakutse aastaks kaks tuhat kaheksateist oleks see, et kuidas säilitada need eh, oodatavad plussid, tagades samaaegselt nii kõrget turvalisust kui võimalik. avalik konsultatsioon seoses viisa eeskirjadega näitas, et üks kolmandik vastajatest ütlesid, et eh, nende kogemus Schengeni viisamenetlusega oli nii ebameeldiv, et nad ei taha enam äh, Schengeni ruumi reisida. mis tähendab seda, et tarvis on äh, hõlpsaid, äh, taskukohaseid, aga ka kõiki piirihalduse ja julgeoleku kriteeriume täitvaid viisamenetlusi. me tervitame seda, et komisjon tutvustas viisaeeskirjade ümbervaatamise uut versiooni väga kiiresti ja me toetame seda, et igasuguseid administratiivtõkkeid on vähendatud, kuulsime juba mõningaid näiteid, meie jaoks on muidugi oluline see, et otsus tehtakse ära kümne päevaga, mitte viieteist päevaga, et reisijad saaksid eh, kuni kuus kuud planeerida oma reisi, siis edasi vestlus, intervjuu, see on oluline. Eh, öeldakse, et tänapäevane suhtlemine on ka võimalik eh, elektroonilistel vahenditel, mitte ei pea inimene tulema ilmtingimata konsulaati Mm, ühtlasi, nagu juba kuulsime, me oleme rahul sellega, et viisat on võimalik taodelda välispiiril, mis eh, toetab turismi, aga muidugi sellisel puhul tuleb silmas pidada kõiki julgeolekumeetmeid. sellegipoolest on meil ka mõningad teatud mured, nimelt eh, need mitmekordse külastuse viisad, loomulikult me Ähm, neid MEV-sid ähm, toetame iseenesest, aga see kaskaadsüsteem, mida komisjon esitles, on teatud miinustega. ühest neist on päris raske aru saada, e-, esiteks päris raske on aru saada sellest süsteemist ning äh, reisijad ei pruugi ka nende kriteeriumide alla langeda. ehk siis me pakuksime välja, et need, äh, et need MEV-d võiksid Äh, kaheaastase perioodi puhul olla asjakohased. nüüd, kui rääkida toetavatest dokumentidest, siis üldiselt me leiame, et äh, need ähm, toe-, dokumendid peaksid olema teatud viisil harmoniseeritud, aga meil on näiteks olemas ettepanek seoses majutuskoha tõendamisega. hotellide puhul mm, võib juhtuda olukordi ju, kus äh, kasutatakse broneeringuks võltsitud krediitkaarti või tühistatakse broneering, aga tegelikult reisikorraldajatel on teatud juhtudel raske äh, broneeringut teha äh, ja siis võib tekkida lahkheli broneeringu ja viisa saajate arvu vahel. sellepärast me oleme ka välja pakkunud teatud paindlikkuse selles konkreetses äh, mm, olustikus, ehk siis võiks ka äh, tõendina lugeda näiteks piisavaid rahalisi vahendeid või siis reisikorraldaja poolset kinnistust selle kohta, et majutusega on nii-öelda kõik korras, mis tähendaks seda, et artiklid neliteist üks B ja lisa kaks A kolm A tuleks ümber vaadata. nüüd, kui rääkida kuludest, siis meil on teatud muresid seoses viisalõivu tõstmisega, eriti seoses alaealistega, alla kaheteistaastastega, kui näiteks külastajaks on perekond, siis kulud lähevad märkimisväärselt suuremaks. me oleme kuulnud ka liikmesriikide seisukohta, et halduskulud tuleb ju kuidagi katta ja ühtlasi ei ole seda lõivu aastaid tõstetud, aga meie meelest see on natuke lühinägelik äh, maailmakäsitlus, sellepärast et kolmandate riikide mm, kodanike äh, osakaal SKT-st on tegelikult päris suur, ehk siis äh, valitsused võiksid seda mõista kui investeeringut, aga tegelikult meile teevad muret ka igasugused teised kulud, mis kaasnevad viisamenetlusega, näiteks reisi, ravikindlustus, kulu konsulaati minekuks, selleks et biomeetrilisi andmeid saaks võtta ja nii edasi ja me näeme, et tegemist on äh, turistide jaoks märkimisväärse koormaga. lisaks veel äh, inimesed peavad vahetevahel kõikide nende protsesside jaoks äh, töölt eemale jääma mõneks ajaks. ehk siis meie ettepanek oleks see, et lõive ei tõstetaks või siis, kui seda tõstetakse, siis peaks mingisuguseid muid kulusid järjekordselt vähendama. näiteks võiks ette näha võimaluse viisataotluse edastamiseks mingis muus konsulaadis, muu liikmesriigi konsulaadis me toetame konsulaadide omavahelist koostööd ja me teame, et selles vallas ka töö käib, aga oleks ju paremgi, kui rohkem ära tehtaks. lõpetuseks tahaksime öelda, et ähm, digiteerimine on kiireloomuline selles valdkonnas ja me teame ka, et viisade ja viisakleebiste äh, eh, ümber toimuv on siiski paberipõhine endiselt. edasi süsteemide koostalitlusvõime on vajalik ja me teame ka, et te töötate selles vallas, aga ETIAS ja WIS peavad äh, omavahel suhestuma ja nagu öeldud, konsulaadid võiksid äh, kanda siin ka rohkem ähm, koormat, mis ei tähenda nüüd muidugi seda, et äh, liikmesriigid ei peaks olema kolmandates riikides esindatud ja loodetavasti tuleb rohkem inimesi Schengeni ruumi lõpuks. aitäh, proua Machado ja kuulsime siis nüüd turismitööstuse seisukohti ja me mõistame neid ootusi, et ähm, eesmärk on vaja üle saada nendest äh, üsna tüütutest protsessidest, mis tuleb läbida selleks, et äh, saada endale õiguspärane Euroopa Liidu viisa, aga järgmiseks saavad sõna nii-öelda välised teenusepakkujad. meil on kohal härra Chris Dix, kes on VFS Globali ähm, äriarenduse osakonna juht, härra Dix, teil on sõna. Like thank... suur tänu tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et meid kutsuti siia, et eh, VFS Global saaks ka tutvustada teenusepakkuja seisukohti. valitsused tunnevad seda ettevõtet, see on osa Swiss County grupist, eh, mille omanik on EQT Rootsi Äh, eraettevõte ja me alustasime kahe tuhande esimesel aastal äh, viisade töötlemist, teenused on muutunud selle aja jooksul, me oleme praegu vii-, äh, viiekümne üheksa valitsuse teenistuses ja anname välja saja kolmekümne üheksa riigi viisasid läbi kahe tuhande kuuesaja kolmekümne keskuse. siiani on töödeldud sada seitsekümmend kolm miljonit viisataotlust. me ei ole sugugi monopoolses seisundis, kuid meil on väga suur turuosa ja me oleme väga aktiivsed, me tahame oma teenuseid parandada nii viisataotlejatele kui ka nendele valitsustele, keda me teenindame. ja eh, sama, samas peab ütlema, et mõnikord mõistetakse eh, viisade välist töötlemist ähm, valesti. ja ma tahaksin nüüd selgitada, milles see seisneb. ma tahaksin rääkida sellest, eh, milliseid parendusi on toonud viisa taotlemise protsessi, eh, viisade töötlemise, viisade väljaandmise teenuse nii-öelda väljaspoole andmine. ettevõtted eh, võiksid seda teenust veelgi paremini pakkuda ja teenindada taotlejad veelgi paremini. kõigepealt tuletan teile meelde, eh, mida see eh, tähendab, see eh, väljaspool riigiasutust viisa, viisade töötlemine pädevus, kas välja anda viisa või mitte, jääb ikkagi riiklikule asutusele ja meil ei ole mingisugust mõju ega voli viisa otsuse tegemisel meie välisteenuse pakkujana saame lihtsalt ähm, koguda taotlusi, ähm, äh, jaotada nad vastavalt sisule, saata konsulaati ja pärast, kui konsulaat või saatkond on teinud otsuse, äh, saadame passid tagasi taotlejatele. Need äh, viisakeskused on range valitsuse kontrolli all tavaliselt Äh, ja äh, meil ei ole midagi selle vastu, kui kontrolli intensiivistatakse. Äh, me oleme valmis õiglaseks konkurentsiks, aga me ei taha mm, mingisugust ebaausate ettevõtetega konkureerida ja ähm, oleme valmis järgima väga rangeid standardeid ja norme. nüüd minu teine punkt selline viisade töötlemine väljaspool riigiasutust on su-, hea lahendus äh, valitsussektorile, sest ähm, selline bürokraatlik äh, keskkond on väga keeruline, äh, taotlusi tuleb järjest rohkem, järjest rohkem vaja personali, probleeme tekitab ka julgeolek ning ähm, viisade väljaandmine on väga kulukas. paljud valitsused siiski seisavad praegu äh, silmitsi eelarvepiirangutega ja mm, välisteenuse pakkujaga äh, saab valitsus paremini äh, oma tööd optimeerida, taotleja maksab äh, viisatöötlemise eest töötlejale ja on võimalik erinevaid teenuseid rohkem pakkuda. nüüd personali arv peaks või, või seda saab paremini kohandada vastavalt viisade või viisataotluse, taotluste arvule ja kogemus on näidanud, et konsulaadid tavaliselt ei saa nii paindlikult oma personalivajadusi rahuldada kui ähm, eraettevõte me oleme tõesti harjunud pikkade järjekordadega konsulaatide ees, teame, et inimesed võtavad koha sisse juba öösel sageli ja on valmis mis tahes hinda pakkuma ning ähm, sa-, sageli on võimalik ka inimestelt ähm, välja pressida raha. tegelikult äh, äh on ka juhtunud nii, et tuleb lihtsalt tänavahinda või musta turu hinda maksta selleks, et ometigi viisa saada. nüüd äh, välisteenuse pakkuja saab äh, vältida selliseid pikki järjekordi, ähm, saab vastu võtta taotlejaid, täide viia selliseid rutiinseid haldusoperatsioone ning ähm, saab vastu võtta palju rohkem taotlusi, ähm, eriti eriti oluline on see tipphooajal ja äh, siis on võimalik järjekordi lühendada. nüüd, kui mina vastutasin Ühendkuningriigi viisade eest ähm, Indias kahe tuhandete aastate algul, siis äh, oli raske ka ähm, tagada seda, et ähm, inimesed õigel ajal tuleksid järgi oma viisale me tegelikult ei teadnud, mida pidid kogema kõik need viisataotlejad, võib-olla öö läbi rongis reisimist, võib-olla e, pikki päevi päikese käes seismist ja nii edasi. selline välja antud või alltöövõtu korras viisade töötlemine on olukorda palju parandanud külastusviisad on praegu palju ligipääsetavamad kui kunagi varem ja isegi nõudlus on vähenenud. me teame muidugi, et ähm, viisade või viisa, viisade väljaandmine võib kasvada pärast seda, kui tõesti äh, alltöövõtu korras hakatakse äh, viisasid töötlema. nüüd ähm, välisele teenusepakkujale on vaja õigusraamistikku, mis on piisavalt paindlik ja samas rangeid norme, mida järgida. Euroopa Liidus võib öelda, et see on väga kasulik töövahend, selline outsourcing ja valitsus ning välis, väline teenusepakkuja saavad tagada üheskoos õiguskindluse. samas olles paindlikud, võttes kasutusele uut tehnoloogiat, kohanedes uue olukorraga, see toob kasu nii turismisektorile kui ka tagab majanduskasvu. seega viisakoodeks võeti vastu siis, kui selline alltöövõtu korras viisade, viisataotluste vastuvõtmine alles lapsekingades oli Schengeni alal nüüd äh, on pidevalt püütud äh, viisade väljaandmist parendada. VFS äh, Global teeb koostööd Euroopa Komisjoniga ning me usume ka, et Ähm, uut viisakoodeksit on võimalik parendada nii, et sellised välised teenusepakkujad saaksid veelgi paremini äh, tegutseda taotlejate huvides. näiteks on lisatud äh, satelliitviisa, äh, satelliitviisakeskused nendesse riik, riikidesse, kus konsulaati või päriskeskust ei ole. see võiks palju parandada just klientide olukorda, see Ehm, on tegelikult väga kulukas, biomeetrilised andmed tuleb eh, registreerida ja mm, uut tehnoloogiat on vaja, seega me teeme ettepaneku, et seal, kus konsulaati ei ole, võiks sellise keskuse avada näiteks mõnes linnas, mitte lihtsalt mingis riigis. viisad peavad tulema lähemale kliendile. teiseks äh, äh, oluline küsimus on ka viisatasu. Pole täpsustatud, kas piirmäärad ähm, sisaldavad ka käibemaksu või mitte. me tahaksime muidugi, et äh, maksimaalne teenusetasu fikseeritakse ilma käibemaksuta, käibemaksu võiks siis veel lisada ja veel ähm, teenusetasu kulu tegelikult ei ole siiani olnud äh, probleemne taotlejad on hea teenuse eest valmis maksma. kakskümmend kuus riiki pakuvad sellist teenust ja ehm, viisatasu on üsna, üsna madal võrreldes mõnede teiste riikidega. nüüd tähtis on eh, nii valitsuste kui taotlejate jaoks, et väline teenusepakkuja pakub kvaliteetset teenust, me teeme koostööd Schengeni riikidega, standardid on praeguses viisakoodeksi äh, lisas kümme ja mm, tervitame ka meie, meie tööle seatud veelgi rangemaid norme, mis tagavad ilma igasuguste peidetud kuludeta kvaliteetse teenuse ja loodetavasti aitab Euroopa Parlament selliseid nõudeid välja töötada tahaksin siin pöörduda teie poole ja öelda, et VFS Global on täiesti teadlik sellest, et äh, VFS Globali äh, edu sõltub ka sellest, äh, kuidas teevad koostööd ähm, meie organisatsioonid ja valitsused ning lisataotlejad. tähtis on innovatsiooni jätkuvalt investeerida, tagades selle, et me oleksime suutelised täitma valitsuste ja klientide nõudeid arvestades uusi digitaalseid lahendusi. tänan! Thank you, thank you for your contribution! aitäh ja väga täpse aja, ajastusega räägitud. järgmiseks aga saab sõna härra Tim Springet, kes esindab ECSA-d ehk siis Euroopa Ühenduse Laevaomanike Assotsiatsiooni. palun, härra Springet! aitäh, härra raportöör, ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest äh, antud kuulamisel osaleda. mina olen ECSA äh, sotsiaalküsimuste töörühma juht ähm, ja meie tegevus keskendub äh, kõikidele laevameeskondade küsimustele, aga kuna ma äh, esindan siin ka Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni, siis äh, minu sõnum äh, pärineb kõigilt nii-öelda sotsiaalpartneritelt. kõik assotsiatsioonid, sealhulgas ka rahvusvaheline äh, transpordikoda ja transporditöötajate föderatsioon on ühiselt valmistanud ette vastuse komisjonipoolsele konsultatsiooni taotlusele seoses ettepanekuga neljateistkümnendal märtsil. umbes üheksakümmend protsenti kogu maailma nähtavast äh, kaubandusest liigub laevade teel ja see, need kaubad jõuavad loogiliselt sadamatesse. Euroopa Liidu sadamad on maailma kõige äh, tihedama liiklusega sadamad ning ka äh, meremehed ehm, eh, jõuavad nendesse sadamatesse ning seal nad lähevad ka vahetevahel maale, mis on oluline nende heaoluks. ja on lahutamata side ehm, maailma kaubanduse hõlbustamise ja eh, merel töötavate isikute vahel ning kui võtta arvesse seda, eh, missugused ohud valitsevad julgeoleku ja ebaseadusliku rände vallas, siis võib öelda, et et ähm, meremeeste roll või riskiprofiil on tegelikult väga madal. suurem osa nendest inimestest selles sektoris äh, on ebaregulaarsete äh, marsruutidega ja sageli see tähendab seda, et nende äh, tööks vajalikud viisad peavad läbima menetluse väga kiiresti aastaid on kolmandate riikide meremehed Äh, sattunud tõsistesse praktilistesse raskustesse seoses viisade saamisega, olgu see siis äh, Schengeni alasse sisenemiseks, taassisenemiseks või transiidiks, sellepärast et reeglite tõlgendamine on kas äh, erinev riigiti või siis on see lihtsalt keerukas ning viisaeeskirja ümbervaatamine pakub võimalust ähm, tulla vastu nende probleemide puhul eh, just meremeestele. sellepärast meile meeldib, et artiklis kaks lõikes kaksteist on ka see mõiste nüüd eh, defineeritud, mis tähendab seda, et see mõiste peaks kõiki merel töötavaid inimesi hõlmama. me tervitame ka üheksanda artikli ettepanekut, mis pikendaks meremeeste jaoks üheksa kuu eh, pikkuseks selle perioodi ning ühtlasi teadvustatakse seal ka meremeeste äh, töötingimuste eripärasid. me tervitame ka artikli kakskümmend kolm muutmist, mis lühendaks taotluse läbivaatamise aega viieteistkümnelt päevalt kümnele päevale see on kasulik meremeestele, mis, eh, sest nad võivad saada juhiseid Schengeni alasse reisimiseks, et siis osa asuda laevameeskonnas tööle. kõige olulisem teema on aga eh, need MEV-d ehk siis mitmekordse sisenemise viisad, et neid oleks võimalik saada päritoluriikide saatkondadest või konsulaatidest ühekordse sisenemise viisad teevad meremeeste jaoks olukorra väga keerukaks praegu. üheksandas põhjenduspunktis teadvustatakse seda, et mitmekordse sisenemise viisad on nii regulaarsete reisijate kui ka konsulaatide huvides. praeguste reeglite kohaselt kahe tuhande üheksanda aasta viisaeeskirja järgi äh, öeldakse, et mm, mitmekordse sisenemise viisad antakse äh, Äh, meremeestele, siis äh, komisjoni ettepanek artiklis kakskümmend neli enam ei ütle shall äh, ja see tähendab siis meremeeste õiguste vähenemist, mis valmistab meile muret. artikkel kakskümmend neli lõige kaks A kehtestab sellise kaskaadsüsteemi, mis kehtestab kriteeriumid MEV saamiseks, milleks oleks siis ähm, kolme viisa saamine kaheaastase perioodi puhul, aga meremeestel ei ole see sugugi võimalik, kui näiteks keegi on kaheksa kuud merel tööl ja siis neli kuud puhkab ja sageli nõnda on, siis sellisel juhul sellisel inimesel on võimalik ainult kahte viisat saada kaheaastase perioodi puhul. ja seega me tahaksime, võttes arvesse ka seda, mida ütles proua Machado, me tahaksime, et et äh, lõiget kaks A muudetaks selleks, et see kaskaadsüsteemi alampiir oleks kaks viisat kahe eelneva aasta jooksul. nagu artikli kakskümmend neli lõige kaks punkt C ette näeb, siis seal on praegu may klausel, et sellistele isikutele võib äh, sedasorti viisad anda ning konkreetne viide meremeestele on sealt kustutatud Pole aga põhjendatud sellist meremeeste õiguste vähenemist, nimelt siis selles mõttes, et min-, on mindud shall klauslilt may klauslile. me tahaksime, et see sõna shall ehk siis see kohustuslikkus toodaks tagasi. kuna ettepanekus seletuskirjas teadvustatakse, et meremeeste töödel on teatud eripärad, siis see peaks peegelduma ka selles artiklis. kohustuslikud MEV-d meremeeste jaoks äh, tähendaks rohkem prognoositavust ja see tähendaks ka vähem vajadust Schengeni piiril hakata viisat taotlema liikmesriigid annavad praegu piiril väga piiratud koguses välja viisasid ja tulemuseks võib olla see, et meremehed ei saa kas laevale minna või nad ei saa laevalt maha tulla, mis on tegelikult nende jaoks probleemne, sest et see võib eh, takistada neil õigeaegset kohalejõudmist, see võib takistada neil puhkamist maismaal, see võib olla ka probleemne nende tööandjate jaoks Äh, oluline on see, et viisad oleksid meremeeste jaoks Schengeni piirile jõudmisel olemas ja kui MEV-dest saaks äh, tööstuses kehtiv norm, siis see vähendaks halduskoormust nii piirivalvuritele kui ka meremeestele endile. meile valmistab pettumust, et taotlusega kaasnevate dokumentide nimistu artiklis neliteist ei ole Äh, lõplik loetelu. Ähm, teatud töötajad aitavad meremehi igapäevaselt seoses viisataotlustega, aga sellised menetlused liikmesriikide konsulaatides on kulukad ja tekitavad ajalisi viivitusi, mis tähendab seda, et vaja oleks tegelikult täiendavat kindlust. meile teeb väga muret see, et meremehed võivad sattuda olukorda, kus nende MEV saamise tõenäosus sõltub sellest, kas nende päritoluriik on äh, Euroopa Liidu silmis positiivses valguses seoses ebaseadusliku rändajate sisse või tagasivõtmisega ja selline protsess tähendaks seda, et teatud juhtudel võivad kõik teatud kolmanda riigi inimesed saada, jääda ilma õigusest saada viisa ja sellisel juhul ei teadvustata sugugi seda, et mitte ainult ei ole viisa saamine vajalik meremehe elukutse jaoks, vaid ka nende riskiprofiil on tegelikult väga madal ning me tahaksime, et see peegelduks artikli kakskümmend viis A tekstis. ja viimaseks, me tervitame fakti, et meremeestel on võimalik taodelda viisat Schengeni piiril, me täheldame, et komisjon pakub artiklis kolmkümmend kaks lõige kaks A välja, et võiks viisaeeskirja lisa number üheksa kustutada ja et võiks operatiivjuhiseid hoopis vastu võtta Äh, me tahaksime ka olla sellesse protsessi kaasatud, et äh, see protsess peegeldaks tööstuse ja meremeeste vajadusi. ja meremeeste mm, võimekus ja nende võimed teha oma tööd ei peaks sõltuma sellest, missugune on nende kodakondsus ja neid ei tohiks ülemäära piirata, aitäh aitäh, härra Springet. aitäh teile. Witnessing the case of your industry eh, kuulame tõesti teie tööstuse seisukohti ja võib öelda, et on ruumi ka akadeemiliste seisukohtade jaoks ja sellepärast me tervitame siin ka professor Marcello Di Filippot. Marcello Di Filippo on rahvusvahelise õiguse professor Piisa ülikoolist kes äh, võib meile rääkida akadeemilisest poolest seoses võimalike lünkade või puudujääkidega praeguse viisaeeskirja juures. härra Di Filippo, palun. Thank the Libe committee for this invitation, the raporteur and all the secretariat and I would like. tänan raportööri ning Libe komisjoni ning kulutan kümme sekundit oma ajast selleks, et väljendada solidaarsust tõlkidega, kes streigivad. ning ma loodan, et äh, vaidlusalused küsimused lahendatakse niipea kui võimalik. okei <laughs> okay. I, I.... hüva. mul on ette valmistatud lühike ülevaade. esimene punkt on peamised äh, suunad oma märkustega seoses, millest ma tahaksin rääkida ja siis mõned aspektid, mis vajavad äh, kommentaare või põhjalikumat käsitlust ning ka pro-, edasi probleemid, äh, millest tuleks rääkida, millest osadega on tegeletud vahepeal pärast siis kaks tuhat neliteist ettepanekutes mõned ette, ettepanekud on juba Euroopa Parlamendis heaks kiidetud, mõned on uued. et eh, ma näitan, et ma olen dokumentidega tutvunud, ka viimase redaktsiooni omadega. alustagem sissejuhatusest. me räägime viisapoliitikast sageli, aga peaksime arvestama seda, et viisapoliitika tugineb tervele reale õigusnormidele. nii et meil on viisanormid, eh, see on rändeõiguse ja haldusõiguse osa me ei tohiks unustada ka, et tegemist on väga tehnilise regulatsiooni valdkonnaga ja sätetega, aga neid ei saa lahutada õiguse üldistest põhimõtetest, põhiõigustest ja üldisemalt ka õigusriigi põhimõtte nõudest, nagu raportöör sellele juba viitas. paljud viisa eeskirja sätted, lisaeeskirja ettepaneku sätted on kujundatud viisil, mis jätavad haldusorganitele, eriti konsulaatidele, märkimisväärse kaalutlusruumi otsustusõiguse taotlejate olukorra hindamiseks ja mõnes mõttes on see õigustatud. teiselt poolt aga, kui asetada ennast taotleja olukorda, tähendaks see, et on peaaegu võimatu ennustada, missugune on asutuse seisukoht taotlusega seoses või kui eh, taotluse tulemuseks on eitav vastus, siis mõista, miks see eitav vastus on antud. ja kui neid põhjuseid on raske mõista, siis taotleja, kes on saanud eitava vastuse, satub olukorda, kus tal ei ole võimalik äh, seda vaidlustada. sest kui sa ei mõista, miks on sa, miks sa oled saanud eitava vastuse, sul ei ole millestki rääkida juristile ega, ega kohtule ka. ning äh, mõnikord unustatakse visa eeskirjast ja visapoliitikast rääkides see, et me räägime Euroopa Liidu ühest äh, pikaajaliselt välja kujunenud äh, normide valdkonnast regulaarse liikuvuse reguleerimisel ja kui neid norme selgelt kirja ei panda, siis võib tekkida kaudne mõju, märkimisväärne kaudne mõju. nimelt inimesed võivad valida ebaseadusliku rände või kui normid on kirjutatud halvasti, siis hakkavad esinema kuritarvitused ja diskrimineerimine taotluste läbivaatamisel ja menetlemisel. nii et et siin on ühisosa nende, nendel minu märkustel, et nad rõhutavad mittediskrimineerimist, head haldust, läbipaistvust ja juurdepääsu kohtutele. nüüd esimene aspekt, millest ma tahan lähemalt rääkida, ma ei tea, kui paljud teist on järgi mõelnud, missugune on mõju konkreetsetel tingimustel viisa saamiseks. näiteks Äh, mõju sellele, kas isik lahkub Euroopa Liidust pärast viisa kehtivusaja lõppemist? mina usun, et see on väga huvitav küsimus, sest ei ole kerge tõendada, et isik on aus, kui ta taotleb viisat. viisaeeskiri äh, oma uues redaktsioonis ei muuda siin midagi siin öeldakse, et konsulaat võib keelduda viisat väljastamast, võib anda eitava vastuse taotlusele lihtsalt sellepärast, et isik ei ole adekvaatselt või piisavalt tõendanud, et eh, ta ei kavatse Euroopa Liitu jääda pärast viisa kehtivusaja lõppu. ning eh, samas niisuguse psühholoogilise seisundi tõendamine on asi, mille nõudmine on vastuolus õigusriigi põhimõttega see on lihtsalt vahend, mis võimaldab öelda ei, kui keegi tahab öelda ei. ja ennustada seda ei-d ette võima-, võimalik ei ole mingil õiguslikul alusel. ja kui me süveneme nüüd detailidesse ja vaatame menetlusjuhendit, siis leiame siit veel üksikasjalikumad niisugused kahtlustamise juhised et me, me leiame siit juba profileerimise, et kui me loeme tähelepanelikult menetlusjuhendit, käsiraamatut, siis äh, räägitakse siin, kas isik on abielus, ei ole abielus, kas tal on lapsed, ei ole lapsed, lapsi, äh, kas tal on seos oma riigiga, kas ta mm, tunneb kuuluvust oma äh, rahvusesse, et kui isik on näiteks õigusprofessor, kui ta on mingi vabaühenduse kõrge ametnik, kui ta on avalik ametnik kui ta on rikas, siis eh, kindlasti ta viisa saab, vastasel juhul, kui ta on noor, kui tal ei ole kindlat töökohta, kui ta ei ole abielus või kui ta on pärit mingist niisugusest eh, kogukonnast, milles ta on suhteliselt madalal, madala staatusega siis loetakse, et ta suure tõenäosusega jääb pärast viisa kehtivust Euroopasse ning viisat ei väljastata. et see, see on nõudmine, millest peaks ilmselt lihtsalt loobuma või mida, millega seotud norme peaks muutma, et oleks selge, kuna seda nõudmist saab rakendada, kuna selle põhjal saab keelduda viisat väljastamast. vastasel juhul kogu see dokumentide nimekiri, mida nõutakse taotlejatelt, see on ju, see nimekiri on täiesti piisav selleks, et meil oleks piisavalt andmeid, et teha otsus taotluse suhtes. teine aspekt, põhjendused keelduva otsuse äh, põhistamiseks. et olgem nüüd äh, ausad, et kas see vorm eitava otsuse põhjendamiseks on praegu piisav õigusriigis kontekstis? et kui me, me leiame, et on piisav, et äh, konsulaat teeb lihtsalt linnukese, öeldes, et ja et viisast keeld-, andmisest keeldutakse sellepärast, et isik kujutab endast ohtu avalikule korrale või et on oht äh, mingi liikmesriigi rahvusvahelistele suhetele või et isik ei ole tõendanud oma äh, oma kavatsust lahkuda pärast viisa kehtivusaja lõppu äh, riigist, mille viisa väljastatakse et see on puhtalt formalistlik lähenemine ja see ei anna mingit konkreetset ettekujutust isikule selle kohta või taotlejale selle kohta, miks tema taotlus sai eitava vastuse. see ei ole õigusriiklik süsteem. see on umbes keskaegne süsteem, kus ja siis ei olnud mingist õigusriigist juttugi. nii et selle aspektiga tuleks rohkem tegeleda. põhjendamiskohustus või põhistamiskohustus selgituse andmine, miks viisat ei väljastata, seda tuleks tugevdada ettepanekus ning ka aega selleks on piisavalt, see ei ole tegelikult väga keeruline asi. ning tahaksin meenutada teile, et Euroopa Kohus on juba rõhutanud vajadust haldusmenetluses välismaalaste suhtes siis, kui otsustatakse näiteks elamisloa väljastamine või isiku riigist väljasaatmine et olgugi, et meil puudub subjektiivne õigus saada viisa, on meil olemas subjektiivne õigus õiguse õigele kohaldamisele haldusorgani poolt. ning see on seotud veel ühe äh, tagatisega, mille, millest räägitakse ettepanekus ja see on väga positiivne. ettepanek äh, tervitab Euroopa Kohtu hiljutist otsust seoses vajadusega, mis võib olla vajadusega, äh, seoses selle vajadusega, et taotlejal, kelle taotlus on saanud eitava vastuse, peab olema õigus pöörduda kohtusse ja vaidlustada see otsus. ja kui ei ole põhi, põhjendust negatiivsel haldusaktil, siis on väga keeruline või, või keerulisem saada õigus kohtus selle vaidlustamisel. nii et on rõhutatud, et, et isikul peab olema võimalus vaidlustada keeldav otsus kohtus, aga arvestada tuleb ka selle olukorra eripära. kui isik elab Aafrikas või Aasias või Lõuna-Ameerikas ja saab eitava vastuse konsulaadist ning normide kohaselt peaksite te minema siis selle riigi pealinna, kelle konsulaat on teile andnud eitava vastuse ja seal algatama õigusmenetluse, siis on see praktiliselt võimatu, nii et see ei ole reaalne niisugune õigusriiklik õigluse tagamine. samas võimalusi tagada tõhus juurdepääs eh, õigusemõistmisel on, meil on mitmesugused e-võimalused ning ma hea meelega näeksin, et ettepanekus arvestatakse nende võimalustega tõsisemalt. veel üks aspekt võiks olla Schengeni kohaliku konsulaarkoostöö tugevdamine, mitte, mitte ainult nüüd liikmesriikide huvides, vaid ka eitava vastuse saanud taotlejate huvides. sest miski ei keela meil kasutamaks konsulaarkoostööd, muuhulgas ka selleks, et läbi viia niisugune halduskontroll eitavate otsuste üle. seda on võimalik teha koha peal ilma et me kohustame eitava vastuse saanud taotlejad palkama endale juristi vastavas liikmesriigis. siin on palju näiteid haldusõiguses, muuhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriikide omas, Euroopa Liidu omas, äh, selle kohta, kuidas on võimalik leida pragmaatiline lahendus. isegi äh, ilma siduva otsuseta ning vabandust, et mul aega on natuke kauem läinud, aga viimane asi üks aspekt, mis määruses sisaldub, siin öeldakse, et viisa saamine ei taga isikule automaatset õigust sisse reisida. ja see, see on tõesti niimoodi, see on rahvusvahelises praktikas ka nii. aga samuti on õige, et kui ma olen saanud viisa ja, ja ma lähen juba reisile ja minu reisikava osaks on sisenemine mingisse riiki, siis siis ei ole õiglane, kui riik keeldub mind lihtsalt sisse laskmast. et, et nende olukordade kon-, olukordade täpsem lahtikirjutamine, kus niisugune keeldumine on võimalik, oleks tervitatav ning viimane asi on asi, millest on juba varem räägitud. usun, et võimalus et see, et viisataotlejad karistatakse oma riigi käitumise eest, on ebaõiglane taotleja suhtes. et miks peaks taotlejat karistama või sanktsioneerima, sellepärast et tema riigi valitsus ei tee koostööd tagasivõtmise osas. see on asi, mida tuleks arutada. mina arvan, et see ei ole hea lahendus ja hea otsus ning see tuletab mulle meelde väga negatiivset, väga halba sätet mis oli tagasisaatmise direktiivis, et mille kohaselt isikut võib aasta aega täiendavalt hoida kinnipidamisasutuses lihtsalt sellepärast, et tema riigi valitsus ei tee koostööd tagasisaatmismenetluses. aitäh ja vabandust, et mul kauem läks. tänan usun, et meil on nüüd üsna tasakaalukas pilt, olles kõik ettekandjad ära kuulanud. ning sellest on palju kasu oma seisukoha kujundamisel seoses dokumendiga, mis on arutusel. tänan teid kõiki. igaüks teist on käsitlenud aspekte, millest ma rääkisin sissejuhatavas sõnavõtus. kui ma kirjeldasin tänase kuulamise eesmärki, just nimelt selle eesmärk oli osutada, et praegune kord on keeruline ning soodustab niisugust negatiivset lähenemist ja mõtlemist ning eh, sellele on viidanud mitu kõnelejat, eriti teie, professor, professor Filippo ja me üritame siin olukorda muuta paremuse suunas. kõik äh, ettekandjad rõhutasid just vajadust ületada need või kõrvaldada need puudused ja ja lihtsustada olukorda, millega seisavad silmis, mil-, silmitsi miljonid inimesed, kes soovivad siseneda Euroopa Liitu, pakkumaks neile lihtsamat ja praktilist võimalust viisa saada. ning seoses turismisektoriga ja meremeestega oli siin väga praktilisi ettepanekuid. ja merendus on loomulikult väga tähtis valdkond paljude Euroopa riikide jaoks. et kui me hakkame mõtlema isikutele, kes merenduse valdkonnas vajavad mitmekordset viisat, millele on korduvalt viidatud läbirääkimistel, mis meil on olnud nõukoguga juba mitme aasta vältel. ja natuke aega meil veel on arvamuste vahetuseks, eh, kuulamaks meie koosolekul osalevate või arutam-, kuulamisel osalevate liikmete seisukohti. ning andke palun märku, ma nägin ühte sõnasoovijat, kas on veel? jah, härra Peke loomulikult, aga kõigepealt eh, võtame härra, ma ei näe teie nime kahjuks, vabandust. Halla Aho, ECR fraktsioonist olen. palun, teie alustate ja siis teie, härra Peker. ECR fraktsioon suures osas nõustub komisjoni ja nõukogu seisukohaga, samas tunneme sama, samas oleme nõus härra Springeti öelduga meremeeste ja mitmekordse, mitmekordsete viisade kohta. Äh, õiguspärase reisimise soodustamine ei ole äh, vastand või alternatiiv julgeolekule. ühine viisapoliitika rajaneb usaldusele liikmesriikide vahel, samuti nagu Schengeni piirkond ja Schengeni süsteem. seetõttu on oluline, et kõik liikmesriigid rakendaksid äh, samu standardeid ja kriteeriume ning meil ei oleks nõrku lülisid liikmesriikide vahel eriti toetame tõhusat ja süstemaatilist viisapoliitika rakendamist suhetes kolmandate riikidega, kes ei ole nõus oma kodanikke tagasi võtma. mul on hea meel kuulda, et seda vahendit on juba kasutatud ja see on tulemusi andnud. samas leiame, et need meetmed peavad olema suunatud õigele sihtmärgile ehk vastavate riikide eliidile, mitte äh, selle riigi reakodanikele, aitäh. mikrofon. aitäh selle märkuse eest. nüüd härra Becker, palun. suur tänu. härra esimees, tervitan seda väga asjalikku kuulamist, mis korraldatud on ning äh, tõstatab as-, mitmed aspektid, eh, mida me oleme aruteludes juba puudutanud ja lisaks eh, annab infot mitmetes küsimustes, mida varem ei olnud. meil seisavad ees läbirääkimised, mis ilma humanitaarviisata eh, praegu on kujundatud ning seetõttu on meil ülesanne tagada sportlastele, kunstnikele ja ettevõtjatele regulatsioon, mis aitab ning lisaks on, on meil ka usaldusväärsuse küsimused. meremeeste küsimus on selgelt teema, ma ei ole küll kindel, et me siiani kõik need olulised aspektid oleme üksikasjalikult saanud läbi vaadata. E, digiteerimiskulud, siin oleme suures osas päri, muuhulgas ka selles, et mitmed küsimused seoses viisa, viisade väljastamise sisseostmist, teenuse sisseostmisega võib-olla peaks üle vaatama. näiteks Istanbulis käisime olukorda kontrollimas ja ma leian, et me peaksime aktiivselt selle küsimusega tegelema. näite, mille tõi minu kaasmaalane, Austria esindaja, esinduste plaanis on väga veenev ning mm me peaksime siin tõesti mõtlema hea tava järgimisele. ning viimaseks olen päri ja leian, et on väga oluline vahend see, et me äh, õiglast koostööd Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel kasutaksime selleks, et viisapoliitikat rakendada survevahendina et see on mõistlik lahendus, mida varasemalt on kasutatud korduvalt ja tulevikus tuleks seda ka kasutada ja, ja seda, see nii-öelda peavoolustada. ja suur tänu siis veel kord antud info eest ettekandjatele ja hea koostöö eest, aitäh! aitäh, kolleeg Becker! Elis Lain, palun Thanks a lot uh,, Juan Fernando um.... aitäh. Eh, kiire märkus. ma käisin kahjuks teistel koosolekutel ja ma ei kuulnud teiste ettekandjate esitlusi, aga mul oli hea meel kuulata professor Philippot. ja tema ettekanded on alati väga asjalikud kõigepealt, Juan Grando, eh, tahaksin toetada sind ja tänada selle katse eest meie parlamendis niisugust arutelu pidada, mis on väga oluline. me peame üksteisega olema ausad. mina olen äh, sotsiaaldemokraatide raportöör Dublini määruse reformimise koha pealt. ning üks peamisi puudusi Dublini reformis on see, et see tugineb sisenemisriigi äh, kriteeriumile. Eba, esimene ebaseaduslik sisenem-, ebaseadusliku sisenemisriik on juba pro-, problemaatiline kriteerium, sellepärast et pagulastel on väga raske üldse Euroopa Liitu seaduslikult äh, pääseda, nii et Dublini kontekstis ei oleks selle tõttu põhjust rääkida ebaseaduslikust sisenemisest. kui me tahame, et meil oleks tõhus lahendus äh, võitluses inimkaubitsemisega, siis me ei saa vältida arutelu äh, Äh, selle kohta, missugused on õiguspärased alternatiivid, mida meil on pakkuda, mis annaksid inimestele võimaluse õiguspäraselt ja turvaliselt pääseda ja Euroopasse taotleda varju, taotleda pagulase staatust. ma ei ole vei-, mulle ei meeldi need regionaalsed väljasaatmisplatvormid ja muud võimalused, Aafrika Liit näiteks paar päeva tagasi rääkis, et nad ei, ei ole huvitatud niisugustest laagritest ja lahendustest Tuneesia ja Liibüaga koos, nii et see tõenäoliselt meid kuskile ei vii et me peame siin keskenduma humanitaarviisadele ja ümberasustamisprogrammidele mis, mis on ka UNHCR soositud lahendus, see on ainus võimalus, mis annab äh, meie käsutusse tõhusad relvad ja alternatiivi võitluseks inimkaubitsemisega. ilma niisuguste võimalusteta me ei saa tagada inimestele äh, täielikult nende õigust taotleda varjupaika Euroopa Liidus, nii et äh, meie toetame sind, Juan Fernando, selles äh, selle eesmärgi poole püüdlemisel ning kõik argumendid, millest sa rääkisid, on minu arvates tugevalt põhjendatud ja ma toetan sind, aitäh. aitäh. Barbara Spinelli, palun. kõigepealt tahaksin tänada südamest Juan Fernandot selle püsivuse eest, mida ta on üles näidanud äh, selle teemaga tegelemisel. ja ma olen tõesti sulle tänulik selle eest. ning üritan omalt poolt teha kõik, et sind toetada. kuulates äh, meie ettekandjaid ja tehnilisi, just tehniliste küsimuste poole pealt, tekkis mul niisugune déjà vu tunne. mul tulid meelde meie läbirääkimised sinise kaardiga seoses mis on sisuliselt ju lihtsalt äh, teine võimalus õiguspäraselt anda inimestele võimalus Euroopa Liidus äh, töötada, kolmandatest riikidest pärit inimestele, läbirääkimised äh, luhtusid. sellepärast, et nõukogu ei suutnud parlamendile anda rahuldavaid vastuseid. Juan Fernandol oli täpselt sarnane kogemus. kui me räägime viisaeeskirjast siis pakub mulle eriti huvi arutelu õigusriigi printsiibiga seoses, millest, mida puudutas professor Filippo. kui mul palutakse öelda, mis on minu arvates kõige olulisem eh, eelolevatel viisaeeskirja läbirääkimistel, mis on mulle südamelähedasim, siis eh, ütleksin, et oma aruteludes peaksime tagama, et kõik, millest me räägime, on, on õigusriiklikult korrektne. ning meil ei peaks olema niisuguseid nõudmisi, mis on seotud, mis on otsekui võetud inkvisitsiooni ajast või, või, või kirikujutlustest. et me räägime, ma räägin siin inimeste kavatsustest, nende tõendamisest. et see, see ei ole üldse seotud, see ei ole kuidagi seotud õigusriigi põhimõttega, see on otsekui pattude pihtimine ja see valmistab mulle suurt muret, sest kui Euroopa Liidus me kaugeneme õigusriigi printsiibist, siis jõuame väga imelikku niisugusesse keelelisse reaalsusesse, mida, millega meil varem on juba olnud kokkupuuteid, kus me oleme rääkinud kuulumisest mingisse etnilisse rühma, heausksusest ja kõik, mis oli enne just äh, sisuliselt nihkume õigusriigi eelsesse perioodi, nii et minu küsimus teile on, kui me soovime äh, kaugeneda äh, siis niisuguste psühholoogiliste kriteeriumite rakendamisest nende nõudmiste sisustamisel, mis viivad korruptsiooni suunas, me oleme seda näinud varem juba ajaloos nii et kui kolmas riik, kolmanda riigi kodanikud ei saa õiguspäraselt mingitel finantskaalutlustel või põhjustel siseneda Euroopa Liitu, siis me teame, et, et on märkimisväärne korruptsioon olemas seoses nõndanimetatud kuldsete viisadega. me teame neid võimalusi, mis, eh, korruptiivseid võimalusi, mis on olemas mitte ainult Maltal, vaid ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas eh, Leedus, Austrias, ka märkimisväärselt Portugalis. umbes üksteist riiki on osalised sellises eh, korruptsioonivormis, nii et me, kus on meil olemas niisugused kuldsete viisade struktuurid või lahendused võib-olla sellepärast, et viisa eeskiri ei toimi, et asjad tehakse taotlejale liiga raskeks. aitäh, kolleeg Spinelli. mul on väga hea meel, et te eh, selle välja ütlesite. ning tänan teid toetuse eest me peame tegema omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et saada võimalikult suur enamus parlamendis nõukogu suhtes läbirääkimisteks ning peame tegema kõik, et et oleks võimalik enne meie parlamendi mandaadi lõppu selle teemaga lõpetada. kolleeg Talli, tahaksin täiendavat selgitust ühe küsimusega seoses nõukogult, Austria eesistujalt. Austria eesistuja mainis, et te soovite, et taotlejad eh, saaksid taotleda digitaalselt viisat. tahaksin natuke täiendavat infot selle kohta, kas see hõlmab kogu protsessi või mitte ning tahaksin samuti natuke paremini mõista komisjoni seisukohta selles suhtes ning ka saada aru, kas komisjon on põhjalikult hinnanud digitaalset viisasüsteemi ning olukorda, kui taotlusi hakatakse esitama digitaalselt. aitäh, proua Tali. härra Becker, veel kord, palun. jah, äh, lühike täiendus. olles, olles rõõmustanud selle üle, et et meie praegu räägime läbi ilma humanitaarviisadeta viisaeeskirja üle, nüüd kolleeg on tõstet-, tõstatanud selle humanitaarviisade küsimuse ning äh, me peaksime võib-olla nüüd humanitaarviisadest rääkides et korraldama ja kasutama võimalust, et meil on nõukogu ja komisjoni esindajad siin ning küsima neilt äh, lühidalt nende seisukohta humanitaarviisade kohta. sellest oleks palju abi aitäh, härra Peker. just, räägime äh, humanitaarvisadest täna meie kuulamise teises osas. meil on, on see ette nähtud. nüüd oleme kuulanud liikmete seisukohti ja paistab, et rohkem sõnasoove ei ole. aga omalt poolt äh, pakuksin mõne täiendava selgituse teile, et paremini oleks võimalik mõista meie tänase kuulamise eesmärki. härra Springer, te rääkisite meremeestest pikalt ning äh, uskuge mind, me oleme seda arvestanud läbirääkimisprotsessis. loomulikult laevaomanike ringkond ja meremeeste äh, rühm on, on just need, kellega seoses mitmekordsete viisade küsimus tekib. ma tahtsin aga küsida, missugune on mõju äh, merepäästel meremeestele? et siin tekib ju niisugune täiendav äh, mõõde meremeeste töös ja ka meremeeste tööga seonduvates äh, kohtulahendites. Äh, härra Hallo Aho ECR-ist seostas viisaeeskirja tagasivõtmispoliitikaga, mis on, mis on vaieldav küsimus, te olete kindlasti kursis sellega, et et parlamendis loomulikult on nii teie arvamust toetavaid kui ka sellega vastuolus olevaid seisukohti. aga mina tahaksin nüüd küsida selle mõtte kohta, et selle sätte rakend-, kas selle sätte rakendamine ei kahjustaks tavaturiste, viisade tavataotlejaid kas see oleks mõeldud siis äh, ainult nii-öelda eliidi vastukasutamiseks, äh, halduseliidi või riigijuhtide kasutamiseks kolmandas riigis, kes ei tee koostööd äh, tagasivõtmisvaldkonnas? kui meil on siin seos olemas viisahõlmustusega. tahaksin kommentaari nõukogu poolt sellele. nüüd, olles need küsimused teadmiseks võtnud, vabas järjekorras on või on teil võimalik neile vastata ja edasi järgneb meie kuulamine, kuulamise teine osa, mis käsitleb just eh, humanitaarviisade küsimust. härra Luks. aitäh, härra raportöör. Hmm, kõigepealt mõned küsimused. no kui ma tohin alustada lõpust, siis kuidas viisa nii-öelda Äh, viisapoliitika vahend töötab, et äh, me ei, ei ole siin soovinud seda kasutada ei äh, niisuguse tuletõrjevooliku või muruniidukina, vaid need on väga täpselt sihitatud meetmed, mida me silmas peame võrdluseks sellega, mis meil on viis kolm üheksa äh, määruse uues redaktsioonis, mille, mis ütleb, et äh, selgelt need, niisuguste meetmete rakendamine on suunatud eliidile, selle riigi eliidile, mida probleem puudutab. ning äh, kindlasti siin paljusid asju tuleb täpsustada, aga selge on see, et me ei soovi neid meetmeid kasutada, et ettevõtjate reisimist pidurdada või turismi pidurdada. veel üks punkt, mida, mis tõstatati, puudutas elektroonilist viisataotlust. siin oleme me alles tee alguses. eri liikmesriikidel on erimääras need menetlused digiteeritud ning meie räägime praegu, et meil oleks vaja mingit õigusakti selle kohta, et oleks üldse võimalik neid eh, taotlusi esitada digitaalselt ning see on seotud keerulise küsimusega digitaalallkirjast. väga lihtne oleks, kui, eh, kui mul, eh, kui ma oma, väga lihtne on oma riigis mul digitaalselt midagi allkirjastada, aga kui näiteks mingi Pakistani või äh, Hiina äh, kodanik üritab kehtivat eelkirja, e, elektroonilist allkirja anda Euroopa Liidus, see on, see muutub väga keeruliseks, et kust ta niisuguse allkirja saab. Äh, siin peame me, need küsimused tuleb lahendada, et meil oleks võimalus elektroonilisi taotlusi esitada. ja me soovime siin kiiresti edasi liikuda, sest see lihtsustaks elu mitte ainult äh, taotlejatele, vaid ka konsulaatidele ma ei tea, kui, äh, kui põhjalikult ma peaks härra Beckeri küsimust puudutama, missugune on nõukogu seisukoht nimelt siis humanitaarviisade kohta? ma võin üritada sellele anda niisuguse kuiva äh, vastuse juristina. et kui me räägime viisadest äh, Euroopa Liidu nimel, siis me räägime sissereisimisvõimalusest kuni üheksakümmend päeva saja kaheksakümne päeva äh, sees. see tähendab, me anname isikule õiguse viisa eeskirja põhjal, äh, mille tulemusena ta peab üheksakümmend päeva hiljem Euroopa Liidust lahkuda, lahkuma Äh, loomulikult on ka teisi Euroopa Liitu pääsemise võimalusi, mis on reguleeritud teistes õigusaktides, aga siin me näeme probleemi õigusliku alusega. et väga tore, et praegu eraldi äh, kasutatakse, eraldi käsitletakse seda teemat, sellepärast et muidu läheksid õiguslikud alused omavahel, äh, muidu tekiks konflikt õigusliku alusega mis muudaks juristidele selle küsimuse käsitlemise väga raskeks või võimatuks. sest äh, kui me räägime kuni üheksakümne päevani elamisõigusest, siis äh, samas äh, üldises kõnepruugis kõik, mis annab õiguse sisse reisida, on viisa. aga samas meil on erinevad vahendid, me räägime Schengeni viisast, seda katab viisa eeskiri, lisaks on meil üle üheksakümnepäevased eh, kuni aastani siseriiklikud viisad. Eh, need ei ole ühtlustatud Euroopa Liidus ning eh, kõik, mis selle ületab, on juba elamisõigus. elamis, elamisõigus, mis annab õiguse pikemalt elada riigis. meie eesmärk on teha juriidiliselt puhast tööd, mitte tekitada segadust ning äh, seetõttu ongi meil hea meel, et me siin juriidiliselt segi ei aja eri asju. aitäh nõukogule, nüüd komisjon. aitäh. I would like to send the comments from, from the MPs and suur aitäh, äh, huvitav oli kuulata siin äh, parlamendisaadikuid ja erinevate äh, organisatsioonide esindajad, suur aitäh selle eest. muidugi jäi kõlama see, et et ähm, mitmekordseid viisasid ei kasutata paljude kategooriate puhul ning räägitakse vajadusest pikendada pika, äh, mitme, mitmekordset viisat kuni viie aastani, aga muidugi äh, see regulaarne reisivajadus peab olema põhjendatud. selline kaskaad lähenemine on võimalik, kui taotleja tõendab, et ta on heauskne reisija, tal on vaja reisida pikema perioodi vältel edasi-tagasi. nüüd professor De Filippo rääkisin põhiõiguste harta austamisest, loomulikult äh, viisaeeskirjad äh, sätestavad selle, et viisa taotlejat ei tohi diskrimineerida mitte mingil alusel ja on kohustus ka konkreetselt välja tuua, miks, äh, miks keeldutakse viisa andmisest ja muidugi mm, me arvame, et see on viisaeeskirjadest päris selgelt välja öeldud, aga mm, tõesti apellatsiooni äh, protsess, äh, äh, edasikaebamine, kui viisast keeldutakse, see toimub siis vastavalt liikmesriigi seadusele ja loomulikult on tähtis õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. nüüd digitaliseerimise küsimus, komisjon on oma teatises Äh, mis tuli välja samal ajal kui uus viisaeeskirja tekst. et millised on komisjoni kavatsused äh, edasi minna, et äh, soovitakse viisasüsteemi lihtsustada, taotlemist kergemaks muuta, praegu on see ettepanek nõukogus ja süsteemi hakkaksid konsulaadid kasutama selleks, et parendada taotlejate olukorda ja selle aasta lõpuks äh, avaldame ka uuringud digitaliseerimise teemal. Äh, soovime hinnata erinevaid variante, äh, mõnedes liikmesriikides on pilootprojektid käivitatud tähtis on nüüd vaadata, milline on praktika liikmesriikides, milliseid vahendeid kasutatakse ja siis vaatame, milliseid ettepanekuid edasi teha, aga põhimõtteliselt saan täiesti nõustuda sellega, et lähenemine on õige. edasi tagasisaatmise küsimus. komisjoni ettepanek on selline, me, meie tahame, et mehhanism oleks paindlik, iga juhtumit arveldatakse, arvestatakse eraldi, käsitletakse eraldi, arvestades siis tema päritoluriiki ja muidugi öö, ähm, oleme otsustanud ka, et mõnikord peab lähenema erinevatele elanike kategooriatele eraldi, mitte kõikidele äh, kodanikele ühtemoodi ühes riigis ja tahaksime lihtsalt reisijate kategooria diferentseerida vastavalt nende reisidokumentidele, meie vahend peab olema paindlik ja me loodame, et ähm, meie ettepanekud on õiguskindlad ja läbipaistvad. kui vaja siis kasutame siis selliseid paindlikke meetmeid, tänan. Like to... suur aitäh. härra Machado, kas te tahate veel midagi täiendada? peame ajast kinni pidama, sellepärast et äh, tõlgid on teatanud meile, et kaheksateist kolmkümmend täpselt nemad lõpetavad teen siis väga kiirelt, jah, ootame suure huviga komisjoni kommentaare digitaliseerimise kohta, loomulikult saab selliseid ettepanekuid ainult toetada, nüüd äh, need mitmekordsed viisad tahaksime üle korralda, korrata. Äh, mõjuhinnangus on öeldud, et äh, tavaline USA, Kanada ja Hiina viis, viisa, mitmekordne viisa on, on kümneaastase pikkusega ja me teame, et ainult neli ja viis protsenti taotlejatest saab pikaajalise viisa Euroopa Liidus ja see on neli kuni viis aastat, seega vahe on tohutu, mitmekordsete viisade väljaandmine on kulukas, see oli probleemne, kakskümmend viis protsenti meie küsitluse vastanutest äh, oli sellisel arvamusel ja nüüd, kui kõik on registreeritud VIS-is, mikspärast siis inimene, kes Schengenisse saabub äh, Ehm, paari kuus, kuise vaheajaga peab läbi tegema uuesti biomeetriliste andmete kontrolli. So-, lo-, soovime, et parlament ja nõukogu töötaksid välja viisapoliitika, mis aitaks pide-, bona fide reisijatel turvaliselt reisida, tänan. härra Tiks, palun, ma teen väga kiirelt. Äh, tahaksin siin äh, eelkõneleja kommentaaridele toetuda, mis puudutasid digitaliseerimist ja siin äh, komisjoni äh, esindaja ütles ka, et paljudes liikmesriikides on digitaliseerimisprojekte juba ellu viidud, meie hea meelega aitaksime komisjonil seda tööd edasi viia, tänan. härra Springit, palun. suur aitäh, härra raportöör. ma tahaksin paar märkust teha, te ise Äh, palusite minult kommentaare ja ma tahaksin kõigepealt öelda, et äh, tahaksin oma varasema ettekande teema juurde tagasi tulla, mul oli hea meel, et äh, siin selja taga mõned parlamendiliikmed ka reageerisid sellele ja mõistsid meie muresid. proua Gallego Casilda rääkis siin mitmekordsetest viisadest ja isegi praeguste eeskirjade järgi, kui kuigi äh, tekstis kasutatakse sõna shall, sõltub palju siiski äh, kaalutlusõigusest ja äh, ja antakse igasuguse pikkusega viisasid, isegi viieaastase, viie, viieaastaseid mitmekordseid viisasid antakse väga harva välja ja selle tõttu on meie arvates vaja ka skaatsüsteemi muudatus sisse viia, et meremehed kvalifitseeriksid kvalifitseeruksid äh, mitmekordse äh, viisa saamiseks. edasi, äh, kaubalaevade meremehed ja nende seos päästeoperatsioonidega merel. et meresõidu üks vanimaid või, või kõige vanem reegel on vist see, et kui satutakse hädas oleva laeva peale, siis tuleb appi minna. ja see on ka kirjas rahvusvahelises mereõiguses. teine oluline säte on see, et äh, päästetud isikud tuleb esimesele, kõige lähemasse äh, sadamasse maale toimetada, aga seda alati ei saa teha ja väga paha on, on kuulda isegi täna, et äh, üks Euroopa Liidu liikmesriik on omaenda lipu all registreeritud laeva äh, sissesõitu sadamasse äh, keelustanud ja ei lubanud päästetud isikutel maale tulla. nüüd äh, paljud ettevõtjad, keda mina tunnen, on Vahemere transiidiks ettevalmistunud ja nad on peaaegu kindlad, et alati leidub kedagi, keda on vaja päästa Ehm, meeskondadele noh, antakse vastav väljaõpe, et inimesed, kes on siis turvaliselt päästetud, vajavad ka hoolt ja nad tuleb maale toimetada. ja ma arvan, et eh, ettevõtted, meeskonnad, kes tõesti sellega tegelevad, vajavad tunnustust. mõnikord ähvardatakse neid meeskondi, äh, mõned Äh, isikud, keda päästetakse, ei tahagi esimesse sadamasse maale minna, äh, esimesse sadamas maale minna, kuhu neid toimetatakse. ja peab ütlema, et meremehed on siis väga keerulises olukorras. Äh, ühest küljest on, on vaja elusid päästa, teisest küljest on keerulises olukorras vaja toime tulla. nüüd igal juhul tahan teid tänada, härra raportöör, teema on oluline ja tähtis on, et tunnistat-, tunnustataks ka eh, kaubalaevade meeskondade tööd selles praeguses rändekriisis. ja eh, kolleeg Di-, eh, professor Di Filippo, Filippo, palun. jah, ma teen väga kiirelt. tahaksin kommenteerida Barbara Spinelli sõnavõttu. ma tahaksin tänada proua Spinellit nende kommentaaride eest, mis ta tegi. ta kõneles korruptsioonist ja loomulikult üks probleem seisneb selles, kui avalikule võimule antakse liiga palju pädevust otsustada, kes saab viisa, kes mitte. ja selline äh, piiride seadmine äh, on juba ammu teada, seadus peab tegelikult äh, vähendama võimalusi äh, kuritarvitusteks ja ja konsulaatide personali ei tohiks kuritarvitada äh, sellist äh, siiruse põhimõtet. meil on olemas ka viisade väljaandmise käsiraamat kui, kui seda lugeda, siis mõned, mõned kohad jäävad võib-olla ebaselgeks ja see annab võimaluse korruptsiooniks ja kuritarvitusteks. mõnedes riikides kannatavad just äh, noored naised selle tõttu, mõnedes mehed. Nende probleemidega tuleb tegeleda, teatud riskid on alati olemas äh, ja on, alati on olemas ka oht, et äh, inimene ületab seaduslikku viibimise aega, aga me ei taha, taha ometi ebademokraatlikke eeskirju. Euroopas on tähtis see minu arvates, et järgitaks põhiseaduskorda. kuulsime ka päästeoperatsioonide näiteid ja poliitilis-, näiteid poliitilistest konfliktidest, see on ka murettekitav, tänan. Just mul oli kavas äh, öelda ka lõppsõna selle segmendi kohta, aga ma ei tee seda, parem läheme äh, selle kuulamise teise osa juurde, mis puudutab siis humanitaarviisasid. aga nõukogule, härra Luks, ütleksin ma, et väga selge on see, et komisjon toetab oma algatust ja näete, on võimalik näha, et on miljoneid inimesi, kellel tuleb võimaldada teatud menetluste kaudu viisat saada. ja see kõik peab põhinema Euroopa Liidu toimimise lepingul ja ühisel Euroopa viisapoliitikal. Euroopa Parlament on näidanud üles oma soovi minna kompromissile ja meie kompromissivalmidus tähendab ka seda, et et äh, humanitaarviisade teema on täiesti eraldi käsitletud selle tõttu, väga headel alustel kusjuures. ja eesmärk on lõppastmes saavutada tulemusi. ehk siis me kuulsime siin äh, seisukohti seoses äh, selle mõeldavusega, praktilisusega äh,, manööverdamisruumi tegelikult on, aega on ka veel, ehk siis saavutagem lõpuks neid tulemusi. lõpuks pärast nelja aastat võiks jõuda tulemusteni pärast pikki läbirääkimisi. viimane aeg on käes selleks, et Austria eesistujana lõpuks võtab selle dokumendi enda kätesse ja pühendub selle seadusandliku akti ähm, kohaletoimetamisele, sest on nii palju inimesi, sealhulgas ka Euroopa Parlamendilt ju oodatakse neid tulemusi. aga nüüd läheme siis teise arutelu osa juurde. teine plokk, räägin, kes on need isikud, kes on siia kutsutud, humanitaarviisade teema nimelt leidis ka juba sisse juhatamist. tuletame meelde, et selle parlamendi ametiaja alguses räägiti, et menetlusi peaks lihtsustama, siis puhkes nii-öelda pagulaskriis. pagulaskriisi loomuse suhtes vaieldakse, mitmed inimesed parlamendis ütlevad väga selgelt, et asi ei puuduta varjupaiga taotlejaid, vaid need nii-öelda varjupaiga taotlejad eh, kujutavad endast tegelikult poliitilist kriisi mis seab nii paljudel viisidel küsimuse alla poliitilise tahte euroopalikul viisil vastata ühisele väljakutsele, mis seisneb Euroopa Liidu välispiiride kaitses, tagades samaaegselt ka inimeste, eriti Euroopa kodanike vaba liikumist ehm, Euroopa Liidu sisepiirides, see ongi asja tuumaks siin ja me oleme jälle ja jälle öelnud, et on nii palju inimesi, kes hukkuvad äh, seetõttu, et nad proovivad Euroopa Liidu territooriumile jõuda, kuna nad teevad seda ebaseaduslikult ja no öeldakse, et see on ebaseaduslik, sellepärast et seaduslikke viise Euroopasse jõudmiseks ei ole, lihtsalt ei ole selliseid võimalusi. mis tähendab seda, et me oleme ka kuidagi rääkinud rohkem sellest, et on tarvis luua seaduslikke viise selleks, et inimesed saaksid Euroopasse jõuda ja et see kõik oleks reguleeritud Euroopa Liidu õigusaktidega. üks vahenditest selleks reguleerimiseks on humanitaarviisad. tegemist ei ole mingi meie leiutisega, vaid äh, humanitaarviisadele on nii paljud, kas vabaühendused, juristid, isegi kirikud, humanitaareksperdid on viidanud sellele, et on tarvis, et parlament saaks aru, kui nende südamele koputatakse, et mingisugune humanitaarviisasüsteem Euroopa õigusliku egiidi all tuleks luua, nõnda et see ei sõltuks ainult konkreetsetest liikmesriikidest ja nende siseriiklikust õigusest. just see ongi see argument, millest me hakkame rääkima ja kohal on ka eksperdid, kes on siis järgnevad isikud härra Wouter van Ballegoi, kes on Euroopa lisaväärtuse osakonnast. tema järel kõneleb doktor Violetta Moreno Laks, kes räägib majanduslik, kelle järel räägib doktor Miina Fernandes majanduslikest aspektidest ja siis loomulikult on kõnelejate seas ka härra Michel de Jager, kes on endine Prantsuse keskse viisaosakonna juht ja praegune MD Visa Consultingu konsultant. ja viimasena Sante Gidios eh, kogukonna esindaja härra Jan de Volder mis on väga tuntud äh, kogukond ja millel on ka väga palju kõnekaalu selles arutelus, aga alustame härra doktor Wouter van Valegoist, kes on Euroopa lisaväärtuse osakonnast ja teil on sõna, härra van Valgoi. aitäh äh, ja kui täpsustada kõnelejate nimekirja, siis äh, tõesti pärast mind kõneleb doktor Fernandes ja siis doktor Moreno Laks. nüüd, äh, kui rääkida sellest toimuvast äh, sündmustikust, siis tegemist on seadusandliku omaalgatusliku tegevusega ja sellega peab kaasnema ka mõjuhinnang selle kohta, mida parlament tahab. ja selle kohta öeldakse siis Euroopa lisaväärtuse hinnang sellise hinnangu eesmärk peaks olema tuvastada potentsiaalne mõju ja potentsiaalne Euroopa lisaväärtus nendes, ähm, nende ettepanekute puhul, mille parlament on välja käinud. siin me oleme hinnanud siis Euroopa Liidu õigusakte ähm, humanitaarviisade kontekstis. me oleme analüüsinud kahte võimalikku suurt mõju kõigepealt, õigusliku mõju ja inimõiguste mõju ja lisaks siis majanduslik mõju, millest räägivad rohkem doktor Fernandes ja doktor Marina Luks, Moreno Laks. järgmiseks, härra juhataja, te ütlesite oma sissejuhatuses, et praeguse olukorra puhul ei ole terviklikke standardeid Euroopa äh, Euroopasse sissepääsuks varjupaiga taotlejatele ning ei ole ühtset mõistmist äh, praktiliste äh, reeglite suhtes. ühtlasi tuleb aru saada, et teised äh, menetlused Euroopa Liitu pääsemiseks, näiteks ümberasustamine, ei vasta sellele nõudlusele, mis eksisteerib varjupaiga taotlejate kontekstis ning ümberasustamine kehtib ainult nende isikute suhtes, kes on juba varjupaiga Äh, kes on juba pagulase staatuse saanud. ehk siis regulaarseid või seaduslikke kanaleid ei ole ja üheksakümmend protsenti nendest inimestest, kes on saanud rahvusvahelist kaitset, peavad tegelikult ebaseaduslikult Euroopasse jõudma ning sellel olukorral on märkimisväärseid mõjusid, sealhulgas suremusele. üks arvudest on üle viie tuhande surmajuhtumi aastal kaks tuhat kuusteist ja praegugi me näeme, kuidas inimesed hukkuvad lisaks toob see kaasa märkimisväärsed eelarvelised ja majanduslikud mõjud Euroopa Liidule ja tema liikmesriikidele, sest kui me räägime Euroopa Liidu mm, tegevusest ja selle kuludest, siis me ei tohi ka unustada, missugused kulud kaasnevad Euroopa Liidu tasemel mittetegutsemisega seoses siis varjupaigapoliitika, piirikontrolli ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega. on mõned peamised sellised lisaväärtuse punktid harmoneeritud Euroopa Liidu humanitaarviisade puhul, esiteks see tagaks kinnipidamise Euroopa Liidu väärtustest, sealhulgas põhiõigustest, see pakuks äh, turvalisi juurdepääsuteid, vähendaks ebaseaduslikku rännet, suurendaks õiguskindlust, prognoositavust, parendaks ka varjupaigamenetluste tõhusust ja koordineerimist ning vähendaks ka kulusid, mis tulenevad staatus quo'st. selles lisaväärtuse hinnangus tuvastasime me kolm erinevat poliitikavarianti seoses Euroopa Liidu humanitaarviisade loomisega, esimene oleks nii-öelda viisavabaduse lähenemine, mis tähendaks siis seda, et viisanõue teatud ähm, riikide suhtes kaotatakse, kust pagulased tulevad. teiseks LTV-d, piiratud territoriaalse kehtivusega viisad, mis tähendaks seda, et Ähm, teatud riigid lubavad juurdepääsu oma territooriumile selleks, et saaks varjupaigataotluse esitada ja viimaseks oleks siis nii-öelda Euroopa Liidu varjupaigaviisad, mis oleks selline tsentraliseeritud lähenemine ja mis äh, toetaks EASO tegevust ja välisteenistuse tegevust kolmandates riikides. nüüd selles hinnangus on neid poliitikavariante kaalutud, on kaalutud nende mõju isikutele, keda see puudutab, seda, kuidas nad ebaseaduslikult Euroopasse jõuavad, on analüüsitud julgeoleku ja kontrolli küsimusi, õiguslikke küsimusi ja ka neid potentsiaalseid säästukohti. nüüd see siin on kokkuvõte, mida on võimalik näha Äh, kui lähtuda kolmest kriteeriumist ja nendest kolmest poliitika variandist. ja kokkuvõttena võib öelda, et iseenesest kõik variandid on eelistatavad võrreldes staatus quo'ga. viisavabastus oleks kindlasti üksikisiku õiguste suhtes eelistatud variant ja ka teistel variantidel oleks ähm, positiivne majanduslik mõju, muuhulgas seepärast, et äh, saabumisjärgses faasis oleksid kulud väiksemad. lisaks aitaks see kaasa koordineerimisele ja kulude ähm, õiglasemale jaotusele. nüüd tõesti, ma kõnelesin viis minutit äh, saja üheksakümne leheküljelise dokumendi kohta, see oleks teile võib-olla suveks hea lugemine, aga pakun välja, et et loodetavasti saab selle teema juurde millalgi üksikasjalikumalt tagasi tulla, aitäh! aitäh, härra, olge. ja nüüd siis, kui ma sain õigesti aru, kõneleb en-, esimesena proua Fernandes majanduslikest aspektidest ja siis professor Moreno Laks on siis nõnda, jah, selge, palun proua Fernandes, aitäh! jagan mõningaid kommentaare seoses majanduslike aspektidega. nagu kolleeg juba ütles, siis seoses status quo'ga äh, kulud on suhteliselt laialdased ja märkimisväärsed ja tegemist oli meie esimese analüüsifaasiga, me analüüsisime mõju liikmesriikidele ja tuvastasime kaheksa võtmetähtsusega mõju konkreetsetele äh, varjupaiga taotlejatel on kõrge oht hukkuda või lau-, langeda ärakasutamise ohvriks, lisaks makstakse inimkaubitsejatele tohutuid summasid ja mõjud ei ole kõigile ühetaolised, vaid need on märkimisväärsemad haavatavate gruppide jaoks, eriti naiste ja laste jaoks, kes moodustavad umbes poole sellest rühmast või grupist lisaks oluline on ka mõista, missugusest inimese hulgast me räägime varjupaiga taotlejad Euroopa Liidus on umbes kolm protsenti nendest inimestest, kes UNHCR-i nimel vajavad tegelikult abi maailmas. nüüd need mõjud on kategoriseeritud kolme mõjude rühma, esiteks välispiirid ja julgeolek, ehk siis mõjud puudutavad ebaseaduslikku rännet, seiret, piiride haldust ja otsingu- ja päästetegevusi. teine grupp puudutas varjupaigamenetlusi ja siin tõesti seisneb see asi selles, et äh, varjupaiga taotlejate saabumine on desorganiseeritud ja see toob kaasa märkimisväärseid kulusid. ja viimaseks sotsiaalsed kulud, mis seisnevad ebaseadusliku tööturu ja organiseeritud kuritegevusega kui hinnata poliitika variantide mõju, siis selle jaoks me vaatasime seda majanduslikust vaatevinklist ja hindasime seda, kas ja kuidas otsustavad varjupaiga taotlejad, et kas varjupaika taotleda. ja sellest on siis nüüd slaidil võimalik näha sellist äh, graafikut otsustamise kohta. aga nüüd poliitika variandid äh, toovad siin välja, slaidid läheb punaselt, äh, uut varianti Mm, nimelt ebaseadusliku sisserände puhul oleks siin nüüd see punane variant, mis oleks Euroopa Liidu humanitaarviisa. ja sellelt, sellest lähtekohast ähm, lähtuvalt me vaatasime, missugused kulud on isikul, kes vajab äh, rahvusvahelist kaitset, missugused on ähm, taotlemise kulud ja nüüd Euroopa humanitaarviisa vähendab neid võimalikke kulusid ja siin on tegemist sellise asendamise efektiga, mis tähendab seda, et paljud isikud, kes oleksid ebaseaduslikel viisidel staatus quo puhul Euroopa Liidus asüüli taotlenud, hakkaksid nüüd kasutama selle asemel Euroopa Liidu humanitaarviisat, ehk siis see tooks kaasa sellise märkimisväärse nihke. lisaks me tuvastasime ka äh, sissetulekuefekti, mis oleks suhteliselt väike, või suhteliselt väike. nimelt see tähendaks seda, et on ka teatud isikute rühm, kes muidu ei taotleks varjupaika, aga sellise variandi puhul taotleks. siiski sellest olenemata on varjupaiga taotlemine suhteliselt piiratud, mis on, mis tuleneb piiratud majanduslikult võimalustest äh, päritoluriigis ja võib väita, et kõik kolm poliitikavarianti on eelistatavad võrreldes status quo'ga, sellepärast et on väiksem risk hukkuda või langeda inimkaubanduse ohvriks. Mm, parimat juurdepääsu tagab variant number üks ehk siis viisavabastuse süsteem ja ka teised variandid toovad kaasa plusse saabumisjärgse perioodi puhul liikmesriikide ja Euroopa Liidu vaatevinklist me kaalusime nende variantide plusse ja miinuseid, kõigepealt kui rääkida kuludest, siis viisavabastuse puhul oleksid kulud minimaalsed, teise ja kolmanda variandi puhul oleks need märkimisväärsemad, aga siiski mõistlikud. peamine kuluartikkel oleks seotud personalikuludega, äh, me mõtleme siin näiteks EASO personali kasvatamisele peamiseks plussiks on ebaseadusliku rände vähenemine ning täiendavad plussid seisneks rändevoogude paremas haldamises ja ka selles, et süsteem oleks prognoositavam, millest on kasu nii saabumiseelses kui ka saabumisjärgses faasis, sest praegu on Euroopa Liidus olemas lüngad nendes faasides. ja ma juhiksin tähelepanu ka teatud kaudsetele plussidele, Mm, võrreldes status quo'ga, need puudutavad siis seiret, piiride haldust, organiseeritud kuritegevust, julgeolekut, terrorismi ja arengukoostööd ning teatud äh, nende küsimustega seotud kulud ilmselt väheneksid. mainiksin ka seda, et äh, tõendeid on tegelikult juurde vaja selleks, et saaks rääkida konkreetsematest Ehm, tulemustest ja ilmselt selline kontrollitud pilootprojekt oleks väga hea selleks, et näidata, kuidas rändevood muutuksid ja kuidas on nende kuludega, aitäh. okei okay., thank you and now it's. aitäh. ja nüüd siis äh, humanitaarviisa juriidilistest aspektidest saab rääkida doktor Violeta Moreno Laks. aitäh räägin peamistest teemadest, millest juba tegelikult kuulsime. tegelikult kõige suurem probleem reaalses elus puudutab juurdepääsu varjupaigale. nimelt kuni üheksakümmend protsenti nendest isikutest, kes on, kes võiksid olla kas pagulased või täiendava kaitse saajad, jõuavad liikmesriikidesse ebaseaduslikult ja tavaliselt eluohtlikke rändeteid kasutades. lisaks on veel kaks täiendavat probleemi, regulatoorne probleem ja rakendusprobleem mille saaks kokku võtta järgnevalt. nimelt, puu-, eksisteerib õiguslik lünk. esiteks, ei ole selgust ja terviklikkust seoses reeglitega, mis kehtivad varjupaiga taotlejate suhtes Euroopa Liidus ja rakendamisprobleem seisneb selles, et liikmesriigid ähm, lähtuvad omaenda kaalutlusest reeglite rakendamisel, nad lähtuvad erinevatest kriteeriumidest ning selline killustunud äh, kohtlemine on seetõttu tekkinud, mis tähendab seda, et on pakiline vajadus harmoneeritud lähenemise jaoks ja selle me oleme ka välja pakkunud. kui nüüd rääkida lähemalt sellest regulatsiooniga seotud probleemist siis kõik kolm reeglistikku, mis siin on asjakohased, äh, olgu nad siis Schengeni piirieeskiri, viisa eeskiri või Euroopa ühtne varjupaigasüsteem, kõik need äh, süsteemid vastavad küsimusele, et mis on need reeglid, mis kehtivad kolmandate riikide isikutele, kes sisenevad Euroopa liiki, liitu selleks, et taodelda rahvusvahelist kaitset ja kõikide puhul äh, on probleeme terviklikkusega, ehk siis ei ole võimalik äh, rääkida äh, lõplikult, äh, missugused reeglid kehtivad, näiteks Schengeni piirieeskirjas räägitakse mingitest isikutest ilma kvalifikatsioon, ilma seda kvalifitseerimata, kellel on tahtlus ületada piiri, aga seal ei räägita konkreetselt varjupaiga taotlejatest, näiteks seoses kuuenda artikli üldkriteeriumidega või siis äh, artiklis kuus või siis eranditega artiklis neliteist. siis äh, viisaeeskirjas ei räägitaks, ei räägita varjupaiga taotlejatest, kes taotlevad viisat mm. ja Euroopa ühtne varjupaigasüsteem räägib taotlejatest, applicants, aga seda ainult menetluslikust mõttes, ehk siis see puudutab neid isikuid, kes on päriselt varjupaigataotluse esitanud, aga see õigusakt ei puuduta juurdepääsu süsteemile kui sellisele. ehk siis sisuliselt varjupaiga taotlejad on assimileeritud ebaseaduslike sisserändajate kategooriasse ja nad peavad tõendama kahte vastupidist asja samaaegselt, ühelt poolt nad peavad suutma näidata oma võimet ja tahtlust pöörduda tagasi si-, päritoluriiki aga ühtlasi, kui nad seda suudavad tõendada, siis see välistab selle, et nad saaksid miinimumnõuete direktiivi kohaselt äh, kaitset. pagulasstaatus ja täiendava kaitse staatus on ette nähtud nendele inimestele, kes ei saa tagasi pöörduda oma päritoluriiki. ehk siis, kui isikud on sellises olukorras, kus nad suudavad näidata, et nad saavad pöörduda tagasi riiki, siis nad jah, võivad küll sisse lubatud olla, aga see välistaks nende üle varjupaiga taotluse, nende varjupaiga taotluse rahustamist ja pagulasstaatuse andmist. edasi, tõlgenduslik probleem. liikmesriikide praktika põhineb ähm, uskumusel, et ei ole kohustust mis tahes tingimustel anda viisat isikutele, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset ning selline äh, kanal on äh, liikmesriigi enda otsustada, aga kui vaadata primaarseid ja sekundaarseid õigusakte lisaks äh, viisa eeskirjale ja lisaks äh, Euroopa Kohtu lahendile X ja X, äh, siis me oleme näinud, et esmastel õigusaktidel on siiski veel teatud roll siin mängida ehk siis kui vaadata määruse viis kolm üheksa kaks tuhat üks sõnastust, siis seal räägitakse isikutest, kellele antakse viisa lähtuvalt lisast üks ja ei ole toodud välja õiguslikke või ratsionaalseid põhjendusi, miks peaks jääma kõrvale isikud, kes on kolmandate riikide kodanikud ja kes taotlevad varjupaika pärast Euroopa Liidu territooriumile jõudmist. sama võib öelda ka isikute suhtes, kes eh, tahavad ületada või ületavad välispiiri, mis on see sõnastus, eh, mis puudutab, mis tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingust. ehk siis need isikud, kes taotleks varjupaika on ühtlasi need isikud, kes näitavad üles tahtlust või kes üritavad välispiiri ületada. mis tähendab siis seda, et varjupaiga taotlejad tegelikult alluvad esmasele õigusaktile ja seetõttu ka äh, inimõiguste hartast tuleb lah-, lähtuda ja see on ka välja toodud äh, asjakohastes õigusaktides, mis tähendab seda, et ei saa rääkida olukordadest, mille puhul põhiõiguste harta ei kehtiks mis tähendab siis seda, et ähm, igal juhul peavad olema tagatud ähm, põhiõiguste hartast tulenevad õigused ja lisaks tagasisaatmise keeld on ka ähm, nõudmine, mis kehtib. kui mis tahes toiming äh, tähendab seda, et isik satub äh, ohtu, siis see peab olema keelatud. edasi, Calderaru lahend mis ütleb, et artiklist neli põhiõiguste hartast tuleneb liikmesriigi kohustus tagada, et mis tahes risk, selline risk neutraliseeritakse, millest siis võiks järeldada justkui, et äh, teatud olukordades ei ole liikmesriikidel mingit kaalutlusõigust. nüüd seda kõike silmas pidades need viisid selle rakendamisel seoses ümberasustamise või sponsorluse või humanitaarkoridoridega, mis kõik lähtuvad sellisest kaalutluslikust reeglite mõistmisest, on tegelikult ekslikud. ja meie pakume välja selle, et teatud olukordades võib tagasisaatmise keeld tuua kaasa sellise positiivse kohustuse mida saab täita ainult viisade andmise kaudu nendele isikutele, kes mm, peaksid saama rahvusvahelist kaitset. ehk siis humanitaarviisad ongi see viis, mis annab isikutele juurdepääsu selleks, et liikmesriigi territooriumil nende pagulasstaatust ja selle andmist oleks võimalik hinnata kolleegid rääkisid juba poliitilistest variantidest, rääkisid viisavabastuse lähenemisest näiteks, mis tähendaks seda, et määrust viis kolm üheksa peaks muutma. ja sisuliselt tähendaks see seda, et ebaturvalistest kolmandatest riikidest pärit olevad isikud ei vaja viisat Euroopasse Liitu ehm, tulemiseks, kuni seda nimekirja järjekordselt ei muudetaks. teine variant oleks piiratud territoriaalse kehtivusega viisade kasutamine varjupaiga taotlejate jaoks ja neid viisasid annaks välja liikmesriikide saatkonnad. selle inspiratsiooniks on olnud Itaalia humanitaarkoridor, millest kuuleme pärast minu sõnavõttu lähemalt. ja viimane variant seisneks Euroopa Liidu tsentraliseerimises, siin, mis pakuks ka individuaalset lähenemist nendele, kes vajavad varjupaika võimalik oleks siis taodelda kas Euroopa Liidu ülestes viisakeskustes humanitaarviisat või siis võiks see toimuda välisteenistuse delegatsioonide juures, nõnda et EASO personal vaataks, kas liikmesriikide nimel neid dokumente läbi, sisendit võiks pakkuda ka vabaühendused ja ka Euroopa Liidu tasandil võiks olla edasikaebamise õigus, mis oleks siis kõige intensiivsem äh, viis Euroopa Liidu tasandil siin sekkuda, see vajaks ka Dublini süsteemi muutmist ja ilmselt ümberpaigutamisskeemide rakendamist, et sellist poliitikavarianti toetada. kui rääkida nüüd võimalikest probleemidest seoses sellega, et viisavabastuste puhul on raske leida konsensust siis me oleme kaalunud iseenesest kõiki kolme varianti ja jõudnud seisukohale, et aluslepingutes on piisav õiguslik alus kõikide poliitikavariantide jaoks. artikkel seitsekümmend seitse lõige kaks taanded äh, A ja B, mis puudutavad ühiseid viisasid ja kontrollmeetmeid isikute suhtes, kes ületavad Euroopa Liidu välispiiri ja siis aluseks oleks ka artikkel seitsekümmend kaks lõige kaks Tanel G, mis puudutavad isikute sissevoogu, nende isikute, kes taotlevad kaitset. et mõlemad alused võiksid olla piisavad alused selleks, et kõiki poliitika variante rakendada, aga ilmselt esimese sammuna võiks rääkida sellisest äh, faasidesse jagatud lähenemisest ja esimene samm, faas, etapp võiks olla liikmesriigi piiratud territoriaalse kehtivusega viisad ja edasi võiks siis minna sealt Euroopa-ülesele lähenemisele. raportöör on, ei ole sõnaselgelt toetanud sellist etapiviisilist lähenemist, aga lähtekohaks on see siiski sobiv selleks, et saada üle nendest äh, piiratud territoriaalse kehtivusega viisade probleemidest, selleks tuleb kõigepealt teadvustada, mis on peamised puudused äh, sellise lähenemise puhul. ja tuleb võtta siis selliseid kaasnevaid meetmeid, mis aitaks üle saada erinevatest kaasnevatest probleemidest. Äh, peamised probleemid seisnevad esiteks selles, et et äh, hakatakse nii-öelda äh, osa liikmesriike hakkaks teiste kallal liugu laskma, nad ei võtaks piisavalt isikuid vastu teiste arvelt. ja teiseks, kui julgeolekukontroll enne saabumist jätta liikmesriikide kätesse, siis see võiks äh, tekitada sellise süsteemi, kus öeldakse nii-öelda tagaukse kaudu ära kogu aeg isikutele mis tekitaks sellise ekstraterritoriaalse mehhanismi, mis ei ole aga see, millest me siin räägime, me ei räägi siin äh, territooriumivälisest taotlemise süsteemist, vaid meie lähenemine seisneb viisa taotlemises, selles, et inimene võiks õiguspäraselt ja turvaliselt Euroopa Liitu tulla ja siis taodelda Euroopa ühtse varjupaigusüsteemi reeglite järgi varjupaika ja kui vaadata neid variante, mida me kaalusime sellest ülesaamiseks, esiteks võiks rääkida siin sõltumatust seire ja võimalik ajad sanktsioneerimismehhanismist, teiseks õiglane saabumisjärgne äh, jaotusmehhanism, mis põhineks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil kaheksakümmend ja põhineks EASO välja töötatud skeemil, mis ilmselt vajaks ka Dublini reformi lähtudes Schleini ettepanekust, kahju, et ta juba ära on läinud. lisaks äh, võiks rääkida ka teatud kulude tsentraliseerimisest Euroopa Liidu eelarvest, mis tähendaks seda, et lisakulutused ei oleks mitte liikmesriikide, vaid Euroopa Liidu kui terviku kanda. ning sõltuvus tehnoloogiast ja digivahenditest võiks vähendada äh, kulusid, koostöö vabaühendustega oleks variandiks nii enne kui pärast taotluse esitamist. selline partnerite süsteem võiks olla olemas ning lisaks võiks kehtestada ka positiivsed ja negatiivsed stiimulid selleks, et tagada nõuetele vastavus. ja sellega minu poolt kõik ja aitäh teile! professor, tänan teid, professor Moren Läks, teie ettekande eest ning nüüd härra Degerer kes esindab sõltumatut konsultantide ühendust Visa Consulting, palun, aitäh. minu äh, ettekanne tuleb tehniline, konsulaarametniku seisukoht nii-öelda. see, nende seisukoht, kes peavad hakkama teie arutatavat määrust rakendama. no konkreetselt ma esitasin endale järgmised küsimused, humanitaarviisa kas lahendab, kas see lahendab probleemi, kas see lõpetab selle ebaseadusliku sisserände draama, see on minu esimene küsimus, millele ma üritan vastata oma ettekandes. teine küsimus, missugune on niisuguse viisa mõju konsulaatide tööle või teiste asutuste tööle, kes peavad taotlejatega tegelema? esimene küsimus, kas humanitaarviisa lahendab tekkinud probleemi? möönan, et eesmärgiks on väljastada viisa selgelt määratletud kategooriale isikutele. see on ühelt poolt üsna ulatuslik kategooria, sest hõlmab kõiki isikuid, kes soovivad kaitset saada või arvavad, et nad peaksid kaitse saama. lisaks pärast teatud üleminekuperioodi see algatus äh, laieneks siis ning eesmärgiks oleks võimaldada kõigil isikutel üle kogu maailma esitada humanitaarviisa taotlus, taotlemaks kaitset Euroopa Liidu endale sobivas liikmesriigis, kui ma õigesti aru sain dokumendist, mis mulle saadeti. minu käsutuses ei ole statistikat isikute arvu kohta, kes arvavad, et nad peaksid saama kaitse üle kogu maailma aga ma kujutan ette, et potentsiaalsete soovijate arv võib olla väga suur. seda enam, et ettepanek kavandab oluliselt eh, tutvustada seda menetlust avalikkusele. see menetlus samas aga ei oleks kohaldatav kõigile, kes üritavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu pääseda. meil tsiteeriti hiljuti üheksakümne, üheksakümmend protsenti määra mm, hinnanguliselt siis, et äh, üheksakümmend protsenti isikutest, kes taotlevad pagulase staatust Euroopa Liidus, on siia saabunud ebaseaduslikult. ent on veel üks arv, mis mulle huvi pakub milline on protsendimäär kõigi nende hulgas, kes ebaseaduslikult Euroopa Liitu sisenevad, nendest, kes saavad lõpuks varjupaiga? ning eh, see on arv, mis, mida minu käsutuses ei ole, aga mida ma hea meelega teada saaksin, sest nende hulgas on ka nõndanimetatud majandusmigrandid, eh, keda ei kiusata taga, kes soovivad pääseda Euroopasse selleks, et saada lihtsalt parema elu peale kas isikud, kellele humanitaarviisa väljastamisest keeldutakse, kas nad ei ürita ikkagi Euroopasse pääseda, ükskõik mis võimalusega? nii et selle algatuse rakendamisala tundub mulle ühelt poolt väga ulatuslik ja teiselt poolt samas niisuguse iseloomuga, et ta ei, ei kõrvaldaks ebaseaduslikku sisserände tragöödiat. see oli nüüd esimene küsimus. teine küsimus kuidas eh, tulevad konsulaadid toime niisuguste viisataotlustega, mida on raske hinnata ja mida tuleb eh, väga palju. selle arvuga, mida on raske hinnata, aga mida tuleb väga palju. ning eh, ma üritan siin vastata endise viisasid väljastava ametnikuna. esimene märkus, see algatus ja tema kavandatus üleüldisena ning äh, kava seda tutvustada väga laialt, suurendaks tõenäoliselt viisataotlejate arvu no tundmatu suuruseni, suuruseni, mida me ei tea. järjest suurenev viisataotluste arv tähendab, et suureneb ka vajadus personali järgi, mis tähendab omakorda, et vaja on suuremaid ruume neile, et vaja on tagada julgeolek kui kasutada teenuse sisseostmist, kas see luba, kas see oleks lubatav? no siin on nüüd eh, dokumentides eri lähenemised. dokumentides, mille mulle saatis eh, raportöör, lisaeeskirja raportöör. et ühelt poolt keeldutakse siin teenuse sisseostmise võimalusest ja parlamendi eh, jällegi raporti eelnõus nähakse see võimalus ette ja kui seda teenust sisse ostetakse, siis kes maksab teenuse osutajale? kas viisa taotleja seda on keeruline ette kujutada. kas liikmesriik? ma ei tahaks uskuda. algatuses nähakse ette, et lisakulud kaetakse läbi selle, et tuleb rohkem inimesi, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset. aga samas ju suureneb ka taotlejate arv ning on karta, et isikute arv, kes, kellele viisa andmisest keeldutakse või ise, kes isegi ei soovi, ei ürita viisat taotleda, on samuti suur. lisaks on menetlus keeruline, tuleb kohustuslikult läbi viia vestlus. aga kui tegemist on isikuga, kes kardab, et teda taga kiusatakse, kuidas ta siis konsulaati siseneb? sest konsulaadi ees on ju politsei kas, kas politsei lubab ta konsulaati siis niisuguse isiku? edasi, dokumentide ehtsuse hindamine, ka see ei ole lihtne. kui me ei saa võtta ühendust kohalike ametiasutustega, kuidas siis hinnata? Eh, kuidas hinnata seda tagakiusamise ohu reaalsust? ning otsus veel kahe nädala jooksul taotluse esitamisest no ausalt öeldes see minu hinnangul ei ole realistlik. kui otsus on positiivne, mida siis teha, kui taotlejal ei ole passi? talle antakse mingi reisidokument. aga see reisidokument, kas seda tunnustab elukohariik? kuidas, kuidas isik sellest riigist lahkub, kus ta on praegu? kas konsulaarametnik saadab ta lennujaama? olgem realistlikud. ja kui selle äh, isik, kellele riik on viisa väljastanud, siis mis, missugune oleks menetlus olukorras, kus kaitset see isik lõppkokkuvõttes, soovitud kaitset ei saa? no võtkem olukorra, kus viisa väljastamisest keeldutakse. see menetlus esitab väga kõrgeid nõudmisi konsulaadile ja keelduv otsus peab olema põhistatud kirja, kirjalikus vormis ja personaalne, aga selle koostamine võtab aega. selleks on vaja personali. ning ette on nähtud veel ka edasikaebevõimalus. aga edasikaebevõimalus on siis kõigile neile, kellele viisa väljastamisest on keeldutud. ja me ei tea, kui palju neid taotlejaid on ja kui palju tuleb siis neid, kellele keeldutakse, võib-olla tuhat inimest, kellest taotletakse, võib-olla nendest ainult kümnele või viieteistkümnele väljastatakse viisa, kes vastavad kriteeriumitele ja kõik teised hakkavad vaidlustama. meil puudub ettekujutus arvudest. vastupidiselt sellele, mida sageli arvatakse, võtab viisa väljastamisest keeldumine palju rohkem aega kui viisa väljastamine. ning lõpetuseks ma üritan teha ruttu, sellepärast et me oleme ajast maha jäänud tegemist on algatusega, mis on väga õilis. mul ei ole siin mingit õigust eh, seda humanitaarviisa mm, algatust toetada või mitte toetada, see on poliitiline algatus. aga igal juhul on siin tegemist algatusega, mis tekitab praktikas palju küsimusi ning eh, mis nõuaks märkimisväärselt konsulaatidel eraldatavate vahendite suurendamist ning ka pädevatele kohtutele eraldatavate vahendite suurendamist. ning seda ei ole olemasoleva kogemuse põhjal näha. aitäh ning nüüd viimane ettekanne härrade Volteri poolt taas kord siin mitte esimest korda Liibe komisjonis, suur tänu, et tulite. aitäh kutse eest. härra raportöör, ei ole esimest korda, kui ma siin olen, tõepoolest. vabandan, et ma ei ole jurist ja spetsialist. nii et mina räägin pigem sellest, mida see tähendab, kui me peame töötama humanitaarviisadega ja inimestega, kes vajavad rahvusvahelist kaitset ning ka riikidega, kes neid, riikidest, kes neid vastu võtavad me räägime siin Euroopa Parlamendis praegu arutusel olevast ettepanekust. no aega on läinud päris palju ning raportöör on ka väljendanud juba oma rahulolematust sellega, et asi on võtnud nii kaua. ning tahaksin omalt poolt väljendada paljude inimeste rahulolematust, kes on oodanud pikalt mingit märki rahvusvaheliselt üldsuselt, muuhulgas ka Euroopa Liidult, inimesi, kes põgenevad sõdade eest Liibüas, Süürias ja mujal ning kes ei näe ühtegi märki arengutest selles suunas ning ma tänan teid seetõttu teie jõupingutuste eest eh, selle ettepaneku menetlemisega seoses. inimesed eh, tajuvad, et Euroopa Liidu poliitika on suunatud mitte üha tihedama liidu, vaid üha läbitungimatu piiri kehtestamisele. niisugune on minu kogemus Vahemere piirkonnas liikudes. ning see on probleemne, muuhulgas ka Euroopa Liidu väärtuste seisukohast. eriti viimastel päevadel ja nädalatel oleme näinud tulenevalt poliitilistest muutustest Itaalias, Austrias, Saksamaal ja mujal Euroopas oleme näinud, et Euroopa Liidu välispiiride sulgemine või sulgumine Vahemere suunal eriti on veel selgemini märgatav. päästealuseid eh, vabaühenduste omi ei lubata Euroopa sadamatesse ning päästeoperatsioonid jäetakse Liibüa rannavalve hooleks. üks tagajärgedest on on see, et palju, et märkimisväärselt on suurenenud viimastel nädalatel Vahemerel uppunute arv. rahvusvahelise rändeorganisatsiooni hinnangul on käesoleval aastal uppunud Vahemerel juba üle tuhande inimese. kolmandik nendest viimastel päevadel. olukord, ähm, tuleb tunnistada, on keeruline. me kuulsime juba sellest ettepanekust, et see on väga õilis, ka kõige paremas maailmas oleks see väga õilis ning äh, siis ähm, oleme kuulnud sellele ka kriitikat. nii et olukord on keeruline, arvestades inimkaubitsejate tegevust, arvestades inimeste arvu, kes potentsiaalselt võiksid hakata taotlema humanitaarviisat. arvestades äh, seda, et osa Äh, nendest taotlejatest on majandusmigrandid, arvestades samuti seda, et avalikkus on Euroopas väsinud sellest teemast ja ei soovi sisserändajaid rohkem näha. ning arvestades, et, et see protsess on võet-, võtnud juba pikka aega ning et meil on vaja niisugust menetlust ja, ja samas see ei tohiks ohtu saa-, ohtu seada meie solidaarsust ja ja ühiseid väärtusi ning seetõttu ma esindangi Sante Gidio komiteed, mis koondab vabaühendusi mm, töötava lahenduse väljatöötamise nimel, nii et Sante Gidio Roomas ja mujalgi on tegelenud äh, humanitaarkriisi mm, mõju, mõjuga, sest äh, paljud meie töötajad on tervitanud Lampeduusal, Sitsiilias pagulasi ning üritanud äh, aidata lõimida sisserände suurtesse Euroopa linnadesse. meie hinnangul on äärmiselt oluline, et inimesed, kes on põgenenud sõja eest ja peavad nüüd riskima veel oma eluga, ohverdama viimased eh, neile kuuluvad esemed selleks, et maksta inimkaubitsejatele eh, selle eest, et neid Euroopa Liitu toodaks. et see, seetõttu ongi tekkinud see humanitaarkoridori mõte ning nagu paljud eh, head mõtted, on see väga lihtne. minu kaheteistaastane poeg paar aastat tagasi, nähes uudistes pilte laevadest, mis on pagulasi täis, küsis minult, miks me ei saada lennukeid neile inimestele järgi. ning see ongi sisuliselt humanitaarkoridori mõte. et tuleb transiitriikides määratleda kõige haavatavamate pagulaste ring, kes tõenäoliselt äh, saaksid taotleda rahvusvahelist kaitset näiteks üheksakümmend üheksa protsenti tõenäosusega saavad rahvusvahelise kaitse, kui nad Euroopasse jõuavad. näiteks Liibanonis, Türgis, Etioopias. väljastada neile humanitaarviisa ja anda lennupilet Euroopasse. ning selles mudelis on julgeolek võtmetähtsusega ja turvalisus, et inimesed ei peaksid jääma, ei peaks jääma riiki, kus nad riskivad oma eluga või äh, riskivad oma lähedaste eluga. ning vastuvõtvad riigid saavad ju läbi viia turvakontrolli ning teada täpselt, kes nende riiki reisib. see mudel äh, võimaldaks rahustada ka avalikkust. humanitaarkoridorid äh, niisuguse õiguspärase ja turvalise Euroopa Liitu pääsemise tee näitena äh, on sisuliselt viimastel aastatel Itaalia, Prantsusmaa ja Belgia koostöös toiminud. üle kolme tuhande inimese on abi saanud, enamus süürlasi, nendest süürlasi, kes elavad äh, Liibanonis ning äh, eritrealasi, kes elavad Etioopias tahan rõhutada seda poliitilise realismi märgina, et Sant'Egidio on saanud nii mm, kesk-parempoolsete kui kesk-vasakpoolsete toetuse selle mudeli rakendamiseks. näiteks Prantsusmaal allkirjastati see kokkulepe president Rolandi poolt Elysee eh, palees ning president Macron praegu on valmis jätkama ning isegi laiendama seda projekti ning isegi pisiriigid nagu Andorra ja San Marino on selle mudeli kasutusele võtnud teatud perede toetamiseks. ma loodan, et meil õnnestub seda, seda ettevõtmist levitada ka teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Äh, siiski on veel üks aspekt humanitaarkoridoridega seoses, mis muudab äh, selle lahenduse väga innovatiivseks. ja, ja loomulikult tekib siin ka kulude küsimus, kes selle eest maksavad ning ähm, Eh, siin maksaks erasektor. Sant'Egidio, eh, kelle partnerite hulka kuuluvad protestantlikud kirikud ja katoliku piiskopide ühendus, aga lisaks eh, ka äh, muhameedlaste ühendus, maksavad äh, viisataotluse kulud äh, vastuvõtmisel ning lennupiletid ning tegelevad ka Äh, lõim, lõimumisprotsessiga. see, niisugune asjakorraldus on oluline selle projekti toimimiseks. on näidatud ning äh, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on möönnud, et need ja teised erasektori osaluse vormid suurendavad äh, saabujate sotsiaalse lõimumise tõenäosust ning ning on avalikkusele vastuvõetavad. riikide huvides on meie hinnangul äh, niisuguste tõhusa solidaarsuse vormide toetamine ja laiendamine. sisuliselt on siin tegemist avaliku ja erasektori koostööga, mille puhul kogu koorem ei jää riigi kanda. ning samas vähendatakse inimkaubitsejate potentsiaalsete ohvrite arvu. mis puudutab humanitaarviisa tehnilist äh, poolt, millest me täna pärastlõunal peamiselt räägime ja ma vabandan, et ma sain tekstid alles täna, väga hilja ei jõudnud sellega tutvuda õigusliku viitena oleme siin kasutanud võimalust, mille annab Schengeni viisaeeskiri liikmesriikidele viisade väljastamiseks humanitaarkaalutlustel. ning mõnel juhul on kasutatud ka eeskirja artiklit kakskümmend viis, mis lubab liikmesriikidel väljastada viisa piiratud territoriaalse kehtivusega humanitaarkaalutlustel. ent seda menetlust ei kasutata just sageli ja see jääb suuresti erandlikuks menetluseks. Santegidios oleme tänulikud neile riikidele ja valitsustele, kes praeguseks on valmis olnud humanitaarkoridori kasutama ning head tulemused ja pagulaste hea lõimumine Euroopa ühiskondadesse näitavad meie hinnangul, et seda projekti oleks võimalik laiendada suuremale arvule pagulastele ning enamatele liikmesriikidele. mis puudutab viisamenetlust, siis eh, lähtuvalt sellest, mida ma olen kuulnud ja näinud eh, selle algatusega seoses, on, on see väga tore. ma ei tea küll, kuivõrd see poliitiliselt teostatav on, arvestades paljude liikmesriikide vastuseisu nõukogus ent äh, meie hinnangul on võimalik siin saavutada õiguslik raamistik, mis vastab järgnevatele tingimustele. kõigepealt luba siseneda riiki humanitaarkaalutlustel ei peaks enam antama nii erandlikul alusel, vaid üldisemalt ning äh, sellega peaks isikule andma võimaluse et, et akrediteeritud organisatsioonid peaksid saama äh, inimest, inimesi kutsuda Euroopasse ja lubada neid toetada äh,. kõnelejad katkestatakse, küsimus on palju, küsimus on palju, et äkki te võtate kokku, nelikümmend viis sekundit, ütleb kõneleja. haavatavad inimesed, kellel on sponsorid, kes tagavad äh, vajalikud vastuvõtmistingimused, peaksid pääsema Euroopa Liitu. haavatavus on kõige olulisem kriteerium. ma usun, et eh, see, mida ma komisjoni ettepanekust olen kuulnud ja näinud, kui see aitab ja ma arvan, et see saab aidata kuidagi ühtlustada ja laiendada humanitaarviisa ja humanitaarkoridori kogemust, siis meie tervitame seda ettepanekut, aga olgem realistlikud ning tagagem, et see ei nõrgenda liikmesriikide võimalust osaleda selles projektis. aitäh teile tähelepanu eest ja vabandan, et aeg aega kauem läks. aitäh, härra Polder. oleme meie, meile eraldatud ajale, aja lõpule lähenemas ja olgugi, et me võime jätkata loomulikult ka inglise keeles, võib-olla siiski seda vajadust ei ole. soovime juba tänada tõlke, kes teatasid, et nad lõpetavad töö täpselt et eh, kell kaheksa kolmkümmend, ütles esimees. Eh, aga igal juhul aega käsi tõsta ja küsimusi esitada meil on. ma nägin proua Spinelit kätt tõstmas, kui soovite, olete teie esimene ning eh, kui on keegi veel, siis palun. proua Spinelli. väga lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada iseäranis doktor De Volderit tema kogemusi jagamast seoses humanitaarkoridoriga. ning tahaksin puudutada kulude teemat, eh, millest rääkis doktor De Jeeger. mul tekib küsimus, kas ei oleks võimalik või vajalik hinnata viisapoliitika või niisuguste menetluste avamise äh, kulusid nende kuludega, mis on seotud niisuguse poliitika mitterakendamisega. sest äh, kulud, mis on seotud äh, inimesi mittetervitava viisapoliitikaga, on tegelikult väga suured, kui ei järgita esmaste ja teiseste õigusaktide nõudeid, nagu selgitas doktor Morena Laks lisaks tekivad ka ebaseadusliku sisenemise ja inimkaubitsemisega seotud äh, probleemid, mis omakorda tuleneb sellest, et ei ole seaduslikke Euroopa Liidu pea, pääsemise võimalusi. ma näen ka, et Euroopa Liit ei suuda siin vaadata pikemalt ette. kõik mõtlevad üksnes järgmistele päevadele, samas pikemas plaanis Euroopa rahvastik kahaneb. ja meil on vaja tegelikult avada humanitaarkoridore turvalisi ja õiguspäraseid töid ning reformida Dublini süsteemi. selleks, et Euroopa Liidu lepingu sätteid eh, täidetaks siis ära, see artikkel kaheksakümmend koostöö solidaarsus, aitäh, härra Becker. aitäh, lühidalt tahaksin tänada südamest selle väga ulatusliku äh, spektri ja aspektide avamise eest, mis puudutab kulusid õigusloome valdkonnas ning tahaksin äh, omalt poolt teha kaks märkust äh,. palun ärge mõistke neid valesti, aga te olete ju osa sellest analüüsist, mis äh, Äh, mida ma järjest rohkem kuulen, loomulikult poliitiku ja mitte varjupaigaalase juristina. meil on siin nõukogu strateegia, mida arutatakse ja mille eesmärk on takistada inimkaubitsemist. Nende vastuvõtukeskuste loomine väljaspool Euroopa Liidu territooriumi on selle kava tuum. just seal, kus praeguse inimkaubitsejad töötavad, et need riigid keelduvad sellest või on keeldunud, see mind äh, murelikuks ei tee, siin on võimalik läbi rääkida. ja see võimaldaks ka lahendada juba need äh, varjupaiga taotlusega seotud olulised asjaolud enne Euroopa Liitu saabumist isiku poolt. samas äh, siin tekib palju keerulisi küsimusi see see, ma ei taha sellega öelda, et see kindlasti ei toimi, toimi, et siin on kindlasti võimalik need asjad ka lahendada. teiseks, härra Teijegeri äh, öelduga seoses, ta tõi välja punktid, millega seoses ma pean ausalt ütlema, et me peame neid, äh, neile vastuse andma õigusloomemenetluses me peame selgitama, kuna, kuidas, kui palju ja millised raskused nendest, mida te mainisite, on lahendatavad ning äh, ning palun edastage meil, teil kahjuks PowerPointi ei olnud, palun edastage neid, meile need nüansid, millest te rääkisite. vastasel nii et me peame mõistlikult üritama äh, Äh, seda süsteemi korrastada. sest äh, kaitset vajavad ja pagulastaotlust äh, taotlevad, ma daami nime kahjuks ei näe, kes rääkis sellel teemal, ei, ei kvalifitseeru alati Genfi konventsiooni järgi palu-, pagulasteks. aitäh! proua Valero ja Elis Lain. Teid kuuleme pärast. proua Valero. <clears throat> aitäh. põhimõtteliselt tekkis mul sama küsimus nagu Barbara Spinellil. kulud on suured. viisataotluse esitamiseks ning seetõttu paljud riigid ei taha seda seda me kuuleme üsna palju, et see on märkimisväärne koorem meie suursaatkondadele ja konsulaatidele. ent see on seotud ka härra Beckeri öelduga, mis puudutab neid vastuvõtukeskusi, mis on väljaspool Euroopa Liitu, kus peaks olema võimalik esitada varjupaigataotlus juba enne, kui isik Euroopasse saabub, aga ka see on üsna kulukas kuidas me saame õiguslikult turvaliselt selle juhtumi läbi vaadata, sest paljud taotlused sisuliselt ju jäävad äh, positiivse vastuseta või inimesed ei esitagi neid kulude tõttu. kuidas leida lahendus, et tagada õiguspärane võimalus pääseda Euroopa Liitu? ja loomulikult see on, kulukas on see menetlus viia väljapoole Euroopa Liitu, aga kulukas on ta igatpidi. mina arvan endiselt, et kõige parem lahendus on humanitaarviisa ja õiguspärane võimalus pääseda Euroopa Liitu. aitäh, Elli, väga lühidalt. ja siis tulevad, ma arvan, et äh, ettekandjate kokkuvõtvad märkused tulevad inglise keeles. aitäh ning äh, kasutan veel võimalust, et tõlgid on meiega. teen lühidalt, sest äh, toetan põhjendusi ja toetan põhjendusi, mis tõlkidel on oma streigi jaoks. San Egidio pärast esindaja rääkis äh, väga hästi ja andis suurepärase signaali sellest, mida saaksid teha liikmesriigid ja Euroopa Liit, kui oleks poliitiline tahe midagi ette võtta. sest ainult niimoodi on võimalik võidelda inimkaubitsejate vastu ning äh, vältida neid jätkuvaid tragöödiaid Vahemerel. nimelt luua turvalised, õiguspärased pääsud Euroopa Liitu. sest ilma nendeta kuulemegi nii, et on võimatu jõuda varjupaigani Euroopa Liidus sellepärast et inimesed saabuvad siia meie rannikule üksnes surnult. suur tänu selle näite eest ja püüdluste eest levitada seda teistesse riikidesse. parlament peaks jätkama oma tööd, tahaksin tänada Juan Fernandot, me peame jätkama võitlust selle nimel, et loodaks humanitaarkoridor, õiguspärane pääs ning vastuvõtutingimused, mis vastavad neile, mis on sobivad kahjuks ülemkogu kaks nädalat tagasi lasi käest suurepärase võimaluse äh, minna edasi Dublini reformiga, mis oli väga ambitsioonikas sellisel kujul, nagu parlament teda toetas kahekolmandikulise häälteenamusega. ning äh, võimaluse avada õiguspärased pääsud, millest isegi ei räägita, sellepärast et hullutakse julgeoleku teemal nõukogus. räägitakse nendest äh, tagasisaatmisplatvormidest, aga see on puhtalt kolonialistlik lähenemine, sest ka Aafrika riigid ei ole sellest huvitatud. Euroopa Liit peaks näitama, et ta on vastutustundlik ning järgima häid äh, näiteid, mis on juba olemas. aitäh! aitäh! kogu see arutelu puudutab solidaarsust ning paraku solidaarsust ei ole meil just sageli Euroopa Liidus. me tahaksime väljendada solidaarsust tõlkidega, tööga mida nad teevad ning äh, nõudmistega, mis neil on. toetame neid. sellega sai läbi küsimuste ring ja võib-olla nüüd äh, lühike vastuste ring nende poolt, kes leiavad, et äh, nende öeldu kohta on küsimusi esitatud. teeme siis samas järjekorras, nagu kõnelejad sõna said. härra Vandekul. aitäh loomulikult on väga keeruline vastata neile küsimustele. aga tahaksin rõhutada härra De Jegerile, härra De Volderile, äh, meie panelistidele, et, äh, et nad võiksid lugeda läbi meie raporti, meie, meie aruande ning äh, siis nad näeksid, et mõnedega nende muredest on juba tegeletud ning härra De Volderi algatus on kirjeldatud aruandes päris põhjalikult ja hinnatud ka. ning mis puudutab härra Pekeri küsimusi ja väljendatud muret, siis me üritasime omalt poolt seda arvestada võimalikult suures ulatuses. ning sellega ma annangi sõna edasi meie teistele ekspertidele. proua Fernandes, tahaksin kommenteerida kulu, mis on seotud poliitikavahenditega, mida mainiti kommentaarides. see on väga oluline, sellepärast et et et positiivne tulem on väga oluline, millest ma rääkisin, ja teostatavus on ka väga oluline. oma hinnangus vaatasime eri kulude liike, mis võivad tekkida, enamus nendest oli inimressurss, mille me välja tõime, samuti kasutasime hindamistulemusi viisaprotsessi osas ja tõesti, siin viidati sellele suurele töökoormale konsulaatidele ning üritasime seda realistlikult arvesse võtta oma analüüsis. samuti Äh, analüüsisime ka seda, mida tehakse ümberasustamisega seoses, viitan teid siin UNHCR ümberasustamise käsiraamatule ning kogemustele humanitaarkoridoridega, mis on olemas. aitäh! professor Vandelaps, mul oli paar märkust seoses härra De Jegeri kommentaariga, et see on, tegemist on poliitilise niisuguse teemaga. tegelikult on siin õiguslik küsimus ka et meil tuleb järgida lojaalse koostöö printsiipi ja põhiõiguste hartat. kui õigust tunnustatakse Euroopa Liidus, siis peab see olema teot-, teostatav, ma ei tea, kuidas täpselt seda inglise keeles öelda, ning teostatav nii õiguses kui ka praktikas. see on nüüd õigusriigi printsiibi kajastus selle põhjal, mida enne rääkis professor De Filippo ning äh, inimõiguste rakendamine tõesti on kulukas. loomulikult oleks palju parem, kui meil oleks autoritaarne režiim, kus äh, õigusi ei ole võimalik teostada. ja kuna kell sai pool seitse, siis tõlgid praegu tõlkimise lõpetavad. Billion go to border control. This number is going to be tripled to 34 billion euro in the next